works this way. Okay, right, if uh... kena. kui kõik te olete valmis, siis alustame. sest mulle tekib tekitab alati muret see, kui me hakkame lõpupoole jõudma, siis ma pean kõiki hakkama kiirustama. aga kõigepealt võtame vastu päevakorra, paistab, et keegi selle vastu ei ole, siis on hästi. ning kõik äh, teadaanded tulevad homme. nii et ainukene päevakorrapunkt on meil siis dialoog Mario Draghiga, Euroopa Keskpanga presidendiga, misjärel algab meil teine istung, mis on siis kuulamine ka temaga, äh, aga siis ta juba tegeleb Euroopa süsteemsete riskide teemadega. Need on kaks eraldi ettevõtmist ning püüame säilitadagi siis selle eraldatuse teatud määral. kõik te teate seda formaati, kõigepealt annan sõna Mariole, siis juhatavateks märkusteks ja siis teeme selle tavalise küsimuste ja vastuste vooru. ja see on nüüd siis uues formaadis viieminutilised ähm, vahemikud, kui te olete küsimusega kiired olnud, siis te saate veel ka teise vastu, teise küsimuse esitada ja see võib päris niimoodi elavaks minna, aga nüüd annangi siis sõna teile. proua juhataja, auväärt majandus- ja rahanduskomisjoni liikmed, mul on tõesti suur heameel jälle parlamendis teie komisjoni ees esineda et vahetada regulaarsete arvamuste vahetuse korras oma mõtteid me oleme jõudnud kahe tuhande kolmeteistkümnendasse aastasse stabiilsema finantsolukorraga kui varasematel aastatel ning see on saavutatud valitsuste ja parlamentide jõupingutuste ja reformide tulemusena ning Euroopa institutsioonide otsustava tegevuse tulemusena. kuid sellegipoolest on veel palju rohkema tarvis teha, et Euroopa kriisist välja tuua, taastada usaldus investorite ja kodaniku seas ning taas pöörduda stabiilsuse ja kasvu teele. sellel kojal on võtmeroll reformi, reformide elluviimisel. ma pean eriti silmas seadusandluse vastuvõtmist, mis on suunatud ühtse järelevalvemehhanismi vastuvõtmiseks või loomiseks ja see on väga oluline selleks, et äh, saavutada edusamme Finantsliidu suunas. kõigepealt räägingi majandus- ja rahandus, rahandusega seotud arengutest, mis järgnevad esimese, mis järgnevad detsembrikuune ja siis räägin kahest teemast veel, nimelt äh, madalate intressimäärade mõju ja ühtse kriisilahendusmehhanismi loomine viimasest kohtumisest saadik on meie panga nõukogu jätnud Euroopa Keskpanga põhilised äh, intressimäärad muutmata. refinantseerimise määr on praegu null koma seitsekümmend viis, hoiuste määr on null ja äh, laenamise püsivõimaluse puhul on määr üks koma viis protsenti. majandustegevus on vähenenud kolmandat kvartalit järjest see oli siis nii ka neljandas kvartalis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning indikaatorid näitavad seda, et ka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses nõrkus jätkub ja sisemaine nõudlus on öö, vilets. selle põhjuseks on see, et tarbijad ja investorid ei usalda süsteemi ning nii era- kui ava- äh,, avalikus sektoris on tarvis teha korrigeerimise korrigeerimisi, ka välisnõudlus on nõrk. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimeses osas äh, on küll majandusolukord veel nõrk, kuid eeldatakse, et see järk-järguliselt aasta jooksul paraneb. Äh, globaalne nõudlus tugevneb, meie majand-, rahanduspoliitika äh, on paindlik ning finantsturgude usaldus kasvab kogu euroalal äh, ning see kõik peaks aitama äh, kaasa äh, majanduse taastumisele ja toetama investeeringut, investeeringuid. kuigi olukord reaalmajanduses peab veel paremaks muutuma, on indikaatorid kinnitanud ka varasemaid äh, tõendeid selle kohta, et nii tarbijate kui ka ettevõtjate äh, usaldus on stabiliseerumas, kuigi see käib väga vaiks-, väikeses tempos aga kui vaatame pisut pikemas perspektiivis, siis finantsturgudel on edasiminekut läinud suvega võrreldes märkimisväärsed olnud. mis puudutab äh, äh, vahetuskurssi, siis ma ütlen selgesti välja, et see ei ole meil mingisugune poliitika eesmärk, aga sellegipoolest on see oluline kasvu ja hinnastabiilsuse jaoks äh, samuti näitab paranenud usaldust see, et paljud on ennetähtaegselt tagasi maksnud need äh, refinantseerimise operatsioonidega seotud äh, äh, ra-, summad detsembris kaks tuhat üksteist ja märtsis kaks tuhat kaksteist. ja see näitab seda, et pangad on vähem ebakindlad oma rahastamisväljavaadete osas kui aasta tagasi. me jälgime väga lähedalt neid, seda olukorda rahaturul ja ka seda, missugune on rahaturgude võimalik mõju rahapoliitikale Äh, ja <clears throat> me kindlasti jälgime äh, ka väga paindlikku likviidsust. riskid äh, euroalal on ikkagi veel suured ja see näitab seda, et nii sisenõudlus kui ka eksport on olnud nõrgem, struktuurireformid viiakse väga aeglaselt ellu euroalal, ka geopoliitilised küsimused ja tasakaalu puudumine paljudes tööstusriikides võivad Eh, samuti omada mõju arengutele nii globaalsetel kaubaturgudel kui ka finantsturgudel. Nendel teguritel on potentsiaali ka eh, halvendada praegusi jätkuvaid eh, edasiminekuid ja progressi ja ka taastumist aeglustada. euroala aastane inflatsioon on olnud mõõdukas, langes kahe koma viielt protsendilt oktoobris kahe koma kahele detsembris ja novembris ja kahe koma nullile jaanuarikuul, nii nagu meiegi seda prognoosisime. inflatsioon öö, eeldatavasti langeb alla kahe protsendi veel lähiajal. ka hindade arenguga öö, on seotud riske öö, keskpikas perspektiivis ning ülavooluriskid on seotud äh, kõrgemate administreeritushindade ja kaudsete maksudega ja ka kõrgemate naftahindadega ja alavooluriskid tulenevad nõrgemast majandustegevusest ja viimasel ajal ka euro vahetuskursi tugevnemisest. <clears throat> inflatsiooni ootused euroalal on kindlalt äh, Äh, sellisel tasemel, äh, nagu meie äh, nõukogu on ka otsustanud saavutada, nimelt et need jäävad alla kahe protsendi. laenudega, laenuolukord on suhteliselt nõrk ja ka majanduskasv laenude osas erasektorile on negatiivne ja see näitab ka tegelikult praegust äritsükli äh, olukorda, äh, krediidirisk on siiski kõrge ja mm, mõju omab ka finantsvõima-, äh, võimenduse puudumine. üleüldiselt <clears throat> on kõik need inflatsiooniga seotud elemendid siiski meil kontrolli all lähemas perspektiivis ja kui me võtame kõik need andmed kokku, siis äh, võime öelda, et meie rahapoliitika on suhteliselt paindlik. nüüd räägin teisest teemast, mis meie tänase päevakorra, täna päevakorras on, nimelt madalad intressimäärad. Äh, üleilmse finantskriisi mõju majandusele ja hinnaarengutele on olnud pretsedenditu oleme võtnud ka selleks pretsedendituid meetmeid, et ennetada tugevalt Äh, neid riske, mis hindus, äh, hindade stabiliseer-, stabiilsust äh, kahjustavad, võttes arvesse oma põhilist mandaati. kõigepealt me oleme vähendanud põhilised intressimäärad null koma seitsmekümne viiele protsendile, sellist taset ei ole veel kunagi euroala riikides nähtud ja intressimäär pankadevahelise üleöö laenude puhul on isegi madalam, peaaegu null teiseks oleme püüdnud eh, ennetada seda, et ei väheneks järsult krediit reaalmajandusele. oleme andnud pankadele piiramatu juurdepääsu keskpanga rahastamisele kõikide oma refinantseerimise operatsioonide kaudu. oleme ka pikendanud nende eh, laenude tagasimakse tähtaegu keskmiselt väga olulisel määral. oleme ka laiendanud tagatiste, kõlbulike tagatiste äh, ringi Äh, ja sellega oleme ära hoidnud selle, et finantsvõimendus äh, väheneks äh, finantssektoris, oleme hoidnud ära kollapsi raha- ja krediiditurgudel ja seega hädaohud hinnastabiilsusele töökohtadele ja kasvule. kõik need otsused on aidanud tagada meil hindade stabiilsust ja stabiliseerinud inflatsiooniprognoose äh, selle väga erakorralise perioodi jooksul. loomulikult on Keskpank ka teadlik nendest väljakutsetest, mis tulenevad sellest nendest meetmetest, mis on suunatud äh, madalat, mis, mis on seotud madalate intressimääradega ja selle äh, kättesaadava likviidsusega. räägin põhilisest kolmest väljakutsest. kõigepealt, madalad intressimäärad võivad mõjutada äh, hoiustajate, investorite võimalusi saavutada tulemit. ja see tähendab seda, et see on eriti tõsi veel kindlustusseltside ja pensionifondide puhul aga kui me tagame kriisi jooksul hinnastabiilsuse, siis on ka rahanduspoliitika andnud oma panuse selleks, et finantstingimused on stabiilsemad. see on väga oluline nii hoiustajate kui investorite jaoks. ainult siis on võimalik äh, saada äh, äh, sobivad tulemid, kui keskkond on stabiilne. teiseks räägin motivatsioonist kuna selline madalate intressimääradega ja suure likviidsusega periood Äh, äh, on meil praegu käimas, siis äh, on pankadel vähem motivatsiooni, et nõuete kohaselt järgida kredi-, jälgida krediidiriski ja nad võivad ka anda laene mitte kasumit tootvatele ettevõtet. niimoodi võib aja jooksul üleüldine tootlikkus langeda ja samuti ka, ka majanduskasv ja tööhõive. kolmas väljakutse on seotud sellega, et võivad jällegi tekkida äh, eluasemelaenul äh, äh, sellised laenumullid ja nagu juba see kriis on näidanud, selliste laenumullide lõhkemine toob kaasa väga suured tagajärjed ja kahjulikud tagajärjed reaalmajandusele. selles kontekstis on loomulikult küsimus, kuidas sellist olukorda kontrolli all hoida tänu äh, meie rahanduspoliitilisele strateegiale äh, me võtame ka vastavad meetmed tarvitusele, me vaatame keskpikka perspektiivi ja võtame arvesse ma-, äh, äh arenguid rahaturgudel, et hinnata riske hinnastabiilsusele. tahaksin öelda ka seda, et mm, need muudatused, mida me intressimäärades eh, oleme teinud, need tavalisel juhul ei ole just parimad eh, valikuvõimalused selleks, et eh, tasakaalutust finantsturgudel reguleerida. Neid tuleks kasutada ainult väga erakorralistes olukordades, siis kui see laialdane kaubavarade hindade tõus viib hinnade stabiilsuse hädaohtu terves europiirkonnas ja kui niisugused äh, asjad toimuvad ühe riigi tasemel, siis ei ole see asi veel nii hull. aga selleks, et äh, ära, ära hoida neid äh, ülemääraseid riske finantssüsteemis, ka eluasemelaenuturgudel, on, selleks saavad liikmesriigid kasutada maksu- ja järelevalve instrumente. nüüd teine teema tegemist on projektiga, mis äh, kujutab endast äh, Rahandusliidu, eelarveliidu teist sammast ning on väga oluline osa ühtsest järelevalvemehhanismist. ühtne, äh, ühtne kriisimehhanism peaks olema keskendunud ühtse mehhanismi alla, mida, millega käib kaasas ka Euroopa kriisifond. ma tervitan ülemkogu detsembrikuist otsust et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta jooksul esitab Euroopa Komisjon ettepaneku taolise mehhanismi loomiseks nendele liikmesriikidele, kes ühtses järelevalvemehhanismis osalevad riigid on. Euroopa Keskpank on ülemkoguga samal arvamusel ühtse kriisimehhanismi sissetoomise osas ehk teisisõnu, et seda on vaja siis, kui panganduse järelevalve on äh, läinud ühtse järelevalvemehhanismi alla. ja seega me tervitame Euroopa Ülemkogu üleskutset äh, kaasseadusandjatele seda ettepanekut prioriteetseks pidada ja et eesmärgiks oleks äh, see vastu võtta praeguse parlamendi mandaadi ajal ühtse kriisimehhanismi jaoks on neli peamist põhjust äh, ja selleks, et selle keskmes oleks ühtne kriisiamet. esimene põhjus on see, et ainult läbi ühtse äh, kriisiameti on võimalik äh, õigeaegne ja erapooletu otsuse langetamine, otsuste langetamine Euro-, kus Euroopa on keskmes. olukorras, kus tuleb äh, lahendada piiriüleselt ühe panga tegevus, on oleks ühtne kriisiamet äh, see, kes äh, hoiduks äh, siseriiklikes, siseriiklikust fookusest ja orita, üritaks leida optimaalse lahenduse. teiseks, tegemist oleks siis kindlasti kõige odavama tegevuse lõpetamise strateegiaga, keskendudes võimalikele piiriülestele mõjudele ja süsteemsetele muredele ja nemad saaksid tagada selle, et peaasjalikult peab selle kulu kandma erasektor. ehk teisisõnu, seega vähenevad tegevuse lõpetamiseks või kriisi lahendamiseks minevad vahendeid, mis tuleksid maksumaksja taskust. kolmas põhjus äh, on äh, see, et tegemist on ühtse järelevalvemehhanismi täiusliku kaaslasega ühtne järelevalvemehhanism annab õigeaegse ja erapooletu hinnangu äh, selle kohta, kas äh, kriis tuleb lahendada ja ühtne kriisiamet on siis see, kes äh, tegutseb kiirelt ja tõhusalt, kui selline otsus langetatakse. see tagab selle, et järelevalve tehakse Euroopa tasandil, kuid tegevuse lõpetamine või kriisi lahendamine siiski kohalikul tasandil ja teiseks ja neljandaks, vabandust, aitaks selline ühtne kriisiamet tulla meil välja praegusest äh, riigivõla äh, kriisiga seonduvast äh, nõiaringist. ühtne kriisiamet peab olema tugev ja tõhus selleks, et oma eesmärki täita. selleks on vaja kolme asja täitmist, kõigepealt peab olema ühtne kriisiamet, robustne oma raamistikus ja selline peab see raamistik olema, et oleks võimalik äh, otsuseid ka ellu viia äh, selleks on vaja äh, meil pankade taaskäivitamise ja tegevuse lõpetamise direktiivi ja selline direktiiv peaks juunikuus ideaalselt vastu võetama. teiseks, ühtne kriisiamet vajab juurdepääsu ka rahalistele vahenditele. sellega, sellepärast peakski sellega kaasnema Euroopa riskifond, mida tuleks rahastada erasektorist äh, läbi äh, riskipõhiste ex-ante äh, maksude. Euroopa kriisifondiga fondi peaks toetama ka avaliku sektori turvamehhanism äh, mis äh, äh, siis saaks oma vahendid tagasi pärast ekspost äh, maksude erasektorilt. mis tähendab seda, et tegemist oleks keskpikas perspektiivis neutraalse fondiga. kolmandaks, ühtne kriisiamet äh, peab olema institutsionaalselt äh, sõltumatu, sellel peab olema piisavalt operatiivvõimekust ja ta peab olema piisavalt äh, rospu-, robustne selleks, et võeta vastu, vastu otsuseid ka pärast äh, kriisi lahendamist. Euroopa Komisjon on praegu see, kes hindab äh, selle ameti äh, võimalusi, ma ootan nende otsust, mis äh, kajastaks ka need, seda kolme aspekti, millest ma rääkisin. suur tänu ja olen nüüd valmis vastama küsimustele, suur tänu! suur tänu, Marju, ja suur tänu teile nende märkuste eest selle kohta, mis on tulemas seadusandluse poolt ka varsti. väga kena, et ülemkogu äh, hoogustab kaasseadusandjad äh, teinekord äh, takka, aga ega me ei saa ka midagi ette võtta, enne kui komisjon on meile e-, oma ettepaneku teinud. ja mis puudutab seda ühtset kriisiametit, kui meil ettepanekut ei ole enne suvevaheaega, siis ei ole mitte mingisugust võimalust, et me saaksime seda kuidagi ka siin parlamendis äh, käidelda, see on öö, äh, tähtaeg, mille on institutsioonid kokku leppinud ja mina olen seda tagant torkinud kauem kui öö, äh, kellelegi meeldiks, äh, aga tuleb tunnistada, et kui asjad jäävad viibima, siis ei saa ka meie midagi teha. meil on probleeme olnud ka ühtse järelevalvemehhanismiga, selles mõttes, et me oleme Keskpangal palunud tulla andma lisaselgitusi selle kohta ja ootame, et keegi meie juurde ka saadetakse loodetavasti siis kahekümne kuuendaks veebruariks. sellepärast, et need asjad tuleb äh, põhjalikult läbi ara-, arutada, me oleme seadusandjad äh, ja peame oma tööd korralikult tegema. ja nüüd siis tulevad viieminutilised küsimuste-vastuste voorud, kõigepealt saab sõna Jean-Paul Gauzes Rahvaparteilt, palun. Äh, suur tänu proua juhataja, kõigepealt äh, ma tahaksin vabandada nende kolleegide eest, kes täna natukene äh, hiljaks äh, jäävad, sellepärast et teile pakub konkurenti, konkurentsi teine kohtumine, kus on, osalevad Van Rompuy ja Barroso, nimelt ei ole lõppenud veel kõikidele avatud fraktsiooni esimeeste konverents, kus räägitakse eelarve küsimustest ja nagu te aru saate, kolleegid tahavad selle eest osaleda. ma tuleksin tagasi ühe asja juurde, millest te rääkisite, härra Draghi. nimelt äh, finantsturgude suhtes usaldusväärsuse äh, taasehitamine, ülesehitamine praegu öö, äh, on väga paljud äh, kodanikud näinud öö, äh, seda, et finantsturgude vastu ei ole usaldusväärsus taastunud ja lisaks sellele öö, mõjutab see otseselt äh, reaalmajandust, äh, reaalmajanduses olukorrad äh, muudkui halvenevad, inimesed jäävad järjest rohkem tööta, tehaseid pannakse kinni ja investeeringud ei jõua ettevõtetesse. Te, te rääkisite mitmest rahapoliitilisest aspektist ja elemendist, aga ma tahaksin teada, mida te arvate selle kohta, et tegelikult on meil suur lõhe praegu selles osas, mis toimub finantsturgudel ja mis toimub reaalmajanduses ja mida te arvate, et mis selle lõhe ületamiseks peaks tegema? suur tänu! suur tänu! ma olen teiega nõus me oleme üsna palju ära teinud rahastamise poolel, selleks et pankadel oleks äh, likviidsusele juurdepääs ja üsna paljud need sammud, milled me astusime eelmisel aastal, ongi olnud selle eesmärgi täitmiseks ja on selle eesmärgi täitnud. me oleme vältinud äh, väga tõsise rahva, panganduskriisi äh, lahvatamist, äh, eriti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpus ja selle aasta alguses. kuid on kolm peamist põhjust, miks pangad laenu ei anda majandusele. kõigepealt vahendeid ei ole, teine on see, et kapitali ei ole ja kolmas põhjus on see, et nad hoiduvad niimoodi riskist meie oleme üritanud lahendada esimest punkti, aga me ei saa lahendada teist põhjust, kapitalipuudus ja kindlasti mitte ei saa me midagi ära teha kolmanda põhjuse osas. üsna tihti küsitakse meie käest, et miks te ei käitu nii, nagu käituvad teised keskpangad, ehk teisisõnu, äh, pankade rahastamine sõltub uutest äh, laenudest selle panga poolt, mõnikord oleme me seda juba teinud, me oleme pankadele öelnud, et nad võivad kasutada neid panku tagatisena lisavahendite saamiseks keskpangalt. aga on üks põhjus veel, miks äh, ei ole krediidivood äh, hoogustunud ja põhjus selleks on see, et ka äh, nõudlust ei ole nimelt äritsükkel on aeglustunud ja see tähendab seda, et krediidi järgi ei ole ka nõudlus suurenenud. mida teha? paljuski tuleb oodata ära see, et pangad tunnevad ennast piisavalt tugevalt ja on valmis laenu andma. võib võt-, võet-, võtta siin mõningaid struktuurseid samme, näiteks äh, meie Finantsliidu äh, ülesehitamine selleks, et ähm, lõigata läbi see seos pankade ja riigivõla vahel aga samas tuleb oodata ka seda, et meie rahapoliitiline seisukoht, mis ei ole ju muutunud, äh, murrab läbi majanduses. samas, ja see on tõsi, äh, neljas kvartal eelmisel aastal oli väga nõrk, aga nagu ma ütlesin oma sissejuhatuses ka, kõik indikaatorid uuringute puhul on näidanud seda, et majandustegevus stabiliseerub, Äh, jah, äh, tegevus on aeglane, aga stabiliseerub. ja ootame nüüd siis seda jõulist äh, stiimulit, mis peaks tulema meie madalatest intressimääradest ja muuseas me oleme valmis andma täismahus välja vahendeid. praegu on äh, pankadevaheline intressimäär kusagil nulli lähedane, nii et äh, see peaks kõik hoogustama. meetmed, mis peaksid aga äh, ette, äh, pankade kapitali tõstma, ei ole keskpanga asi, vaid on valitsuste ja siseriiklike keskpankade asi. aga muidugi me mõtleme asjadele ja vahenditele, kuidas öö, tõhustada meie rahapoliitika ülekandmist reaalmajandusse, see on meie peamine eesmärk. ja me ei taha mitte kuidagi äh, seda eesmärki vähendada, see on meie jaoks väga oluline, väga tõsine poliitikaprobleem, et kuidas meie rahapoliitika kajastuks reaalmajanduses. suur tänu, sellega on viis minutit ümberpoolel, nüüd Elisa Ferreira rahva äh,, sotsialistide nimel, palun. suur tänu ja tere tulemast siia, härra Draghi mis puutub riigivõla deklaratsiooni, siis see on väga hea ja meil on, me hindame väga kõrgelt teie visiooni, kuid probleemiks ei ole inflatsioon, vaid majandussurutis Eurotsoonis, eriti just selle lõunapoolsetes riikides. Te kuulute ka Troikasse ja see tähendab seda, et võlg on piiratud SKT tasandiga, vaadates, et äh, tööpuudus on äh, tööpuudus on kolmkümmend seitse protsenti keskmiselt. me, mis, äh, kui me vaatame seda, kas see strateegia on olnud edukas, siis äh, milliseid edusamme me saaksime teatud riikides teha? jah. Äh, küsimus on äh, kõigepealt selles, mida me saame siin teha ära, see on meie jaoks esimene poliitiline väljakutse. seega ma rõhutan veel kord, et me oleme väga teadlikud tingimustest, kus paljud Eurotsooni liikmesriigid praegu on. eelarve konsolideerimine, eriti just kõrge võlatasemega riikides, on vältimatu. ja samal ajal on tõsi, et sellel on lühiajaline mõju majandusele, nii et küsimus ei ole äh, selles, et me lükkaksime eelarve konsolideerimise edasi või vähendaksime seda. küsimus on selles, kuidas leevendada eelarve konsolideerimise mõju, mitte seda nõrgestada. kuidas me leevendame selle mõju? kõigepealt eh, esimene vastus sellele oleks, et korralikult üles ehitatud eelarve konsolideerimine mis keskendub kulutuste vähendamisele ning maksude tõstmisele. see ei ole muidugi universaalne tõde, kuid Eurotsooni jaoks on e, maksud juba väga kõrged. teine punkt on kiire ja tõhus struktuurireformide rakendamine tööturul ja tooteturgudel, sest me oleme seda juba näinud paaris riigis. kui seda tehakse, siis eksport suureneb ning teil on vähemalt üks SKT osa, mis ei lange. Teil on tarbimine, investeeringud, mis langevad lühiajalises perspektiivis, kuid teil on jooksev kontos siiski midagi, mis ka suureneb ning see aitab lühiajalist mõju majandusele leevendada. samuti on meil kolmas aspekt, mis Äh, millele tuleksid, äh, tuleks keskenduda riikides ja valitsuste poolt, kui äh, valitsustel on keskpikas perspektiivis detailne eelarveplaan, siis see aitab tagada turgude usalduse. detailne plaan on määrav, sest selleks, et rahustada turgusid peavad need keskpikas perspektiivis tehtud plaanid olema usaldusväärsed. seega peab see olema detailne ja mida rohkem detaile, seda parem ning mida rohkem detaile, seda rohkem on sellel ka poliitilist maksumust, kuid samas on ka sam-, suuremad, suurem tasu usalduse koha pealt või intressimääride koha pealt. ma olen täiesti nõus. me ei räägi siin konsolideerimisest, vaid äh, ajakavast ning äh, sellest, kui pikk see on. seitsekümmend protsenti eksporditurgudest, äh, mis on langemas, kui vaadates riike Eurotsoonis ja Euroopa Liidus, seda peab arvesse võtma, kui me räägime nendest meetmetest, mida te pakute. seega me peaksime olema seega peaks meie konsolideerimine põhinema pigem iga riigi tingimustel, kas ma võin seega äh, siin järeldada, et te olete minuga veel nõul? tõepoolest, eelarve konsolideerimine peab olema igale riigile vastav, meil ei ole üldist raamistikku, kus oleks üks lahendus, mis sobiks kõigile, samas on, peame, me oleme teadlikud sellest, et see, kui kiiresti eelarveid konsolideeritakse, sõltub äh, riigi võlatasemest. Mm, see sõltub ilmselt öö, äh, öö, äh, oludest, jah, fiskaal, eelarve konsolideerimise öö, leevendamine, ei, me ei mõelnud seda, ma räägin siin tagajärgede leevendamisest, kuid eelarve konsolideerimise nõrgestamine, see tähendaks, et me jätame kõrvale mõned äh, kasulikud äh, punktid, mille jaoks on tehtud juba ohvreid, nii et see on väga äh, õhukea, millel me kõnnime. jah, on nüüd. härra Klint, palun, liberaalide nimel. jah, aitäh, kõigepealt on mul küsimus, mis puudutab valuuta sõda ja teiseks Küprost. Noh, te ütlesite oma kõnes, et valuutakursidega seda ei ole eesmärk, meil on siin äh, keeruline olukord. Äh, Jaapanil ja teistel riikidel on vastav poliitika olemas, me teame, kuidas äh, eelnevad USA rahandusministrid ütlesid, et isegi šveitslased on nüüd sekkunud. meil on nüüd siin äh, vahetuskursid äh, äh, küsimuse all. Tokyo börs tõusis kahe protsendi võrra, sest nad usuvad, et nad võivad usk-, jätkata samasuguse olukorraga. milline on teie hinnang valuutakursside sõja osas? teiseks, Kipros, minu riik, Saksamaa on Bundestagis öelnud, et nad ei toeta Küprose rahalise abipaketi, kui Küpros ei võtta olulisi otsuseid vastu. mina toetan just rahapesuvastaseid meetmeid, maksudumpingu vastaseid meetmeid, eriti just korporatiivsektori jaoks ja need on need, kus on kasu saadud rahapesust. Te teate siin, kellest me räägime ja siin on vaja sisse viia finantstehingute maks mis on teie arusaam ja hinnang sellele, kui kaugele on äh, Küprose valitsus valmis minema nendele ootustele vastamise alal? Um, on... suur tänu. esimene küsimus, äh, valuuta vahetuskursid. ma räägin alati nii. vahetuskurss peaks peegeldama põhimõttelisi asju peame vaatama tegelikke euro vahetuskursse ja kui me seda vaatame, siis me näeme, et ta on enam-vähem oma pikaajalise keskmise juures, seda ütles isegi IMF oma hiljutisel G kahekümne kohtumisel. aga ma ütlen alati ka seda, et äh, see ei ole meile eraldi poliitika eesmärk, vahetuskurss. aga ma ütlen ka alati seda, et vahetuskurss on oluline kasvu jaoks ja stabiilsuse jaoks ja meie prognoosides peame me nüüd hindama seda, et kas valuutakursil on mõju meie inflatsiooniprofiilile, sest alati ju me käsitleme neid küsimusi läbi hinnastabiilsuse aspekti. mis puudutab teisi jurisdiktsioone, siis nendest saan ütelda ainult seda, et G kahekümne kommünikee ei ole sugugi pettumust valmitav. siin rõhutatakse just seda, et minna kiiremini edasi eh, nendes valdkondades ja et valuutakursi paindlikkus eh, on selle juures oluline. ja me peame sellepärast töötama üksteisega tihedamalt koostöös, sellepärast et me saaksime kõik üheskoos kasvada. ma ei hakka seda jätkama, sest põhimõtteliselt see on see standardsõnastus, mida siin on kasutatud aga me peaksime äh, kaaluma siin veel ka järgmist suurem osa valuutakursiga seonduvatest liikumitest, mida me oleme näinud, ei ole olnud konkreetselt suunatud. Need on pigem äh, kodumaiste makromajanduspoliitikate tulemuseks, mis on suunatud majanduse edendamisele. ja sellepärast me ei saagi ütelda siin niimoodi või liialdada, rääkida siin mingisugusest äh, valuutasõjast. ja mida ma ütlesin kahekümnendal, äh, G kahekümne ka me nimelt kutsusime kõiki üles väga tugevalt ka oma sõnades distsiplineeritud olema. nüüd Küpros. me tervitame Küprose valitsuse jõupingutusi, mis on äh, suunatud sellele, et panna kokku see mm, ühiste kavatsuste protokoll ja nad on hakanud juba ka ellu rakendama neid esimesi meetmeid, milles me oleme kokku leppinud. nüüd pärast presidendivalimisi Küprosel on väga oluline, et ka lepitakse kokku selles programmis. Eurogrupi avalduses öeldakse, et tuleb programm, järelikult see programm tuleb kokku leppida, see on absoluutselt hädatarvilik. ja seda peab just see liikmesriik ka pärast valimisi omaks pidama. samuti tuleb meil leida viise, kuidas tagada see, et see programm oleks jätkusuutlik. ma ei taha hakata siin äh, hakkama rääkima äh, Äh, nendest aruteludest, mis on juba toimunud või mis hakkavad veel toimuma ja siis ütelda, et ja siin ette kirjutama, mismoodi peab see kokkulepe saavutatud olema. aga siin on kaks poolt. ühelt poolt me peame hoolitsema selle eest, et Küprosel on see jätkusuutlikkus olemas, teisalt aga peame hoolitsema selle eest, et me mingisugust finants ebastabiilsust ei tekitaks nii et mõlemad mõõded tuleb väga hoolikalt kaaluda ja mõlemad peavad läbirääkimiste laua taga olema esindatud ja ka valitsuse läbipaistvus äh, ja finantssektori järelevalve peab tugevnema likviidsus, usaldatusnormatiivid ja nii edasi, kõik need vaadatakse üle kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta jooksul. ja vastuseks teie viimase küsimuse osale selle koordinee-, kohaldamise programmi lõplikus versioonis peab kindlasti olema ka maksu läbipaistvus ja rahapesuvastane võitlus ja peavad olema paigas mitte ainult seadusandlikud aktid, vaid tuleb hoolitseda ka selle eest, et need ka ellu viiakse. Nonii, otsekohe sealt dokumendist, mille peale on kirjutatud eh, konfidentsiaalne Euroopa Keskpanga jaoks nüüd aga äh, Robert Sile. härra president. Äh, loomulikult Eurotsooni riskidega seotud äh, tööriistad on palju paremaks nüüd muutunud, sest saadikust äh, võtsid äh, presidendi ameti üle ja selge on ka see, et tuleb riigivõla ja pankade vahelised sidemid, sidemed lahutada ja pangandusliidu ja pangandusliidu toimima hakkamine on väga oluline. ja ainult Eurotsooni pankasid tuleb, peab see otseselt mõjutama. muidugi võib see moonutada ka ühe, ühe turu, ühtse turu toimimist, äh, kui ja see puudutab äh, ka üldist majandust, mitte ainult finantssektorit, kui me neid kahte turgu niimoodi tekitame. Te juba kirjeldasitegi äh, seda ähm, ühtset kriisilahenduse mehhanismi, aga ma kardan, et võib-olla selle mehhanismi rakendamisega võivad kaasneda äh, viivitused äh, te, äh, ühelt poolt teatud tingimustel on võimalik Eurotsooni kommertspankadel saada ESM-i vahendeid kasutada, aga mitte Eurotsooni omade puhul mitte kas te võiksite kirjeldada, missugune see olukord teie nägemuse kohaselt on, kuidas oleks võimalik niimoodi asja korraldada, et see finantsteenuste turg ja konkurentsivõime ei moonduks nende kahte, kahe grupi riikide vahel Euroopa Liidus, aitäh! Uh... suur tänu! ma ei arva, et SSM hakkaks ühtset turgu moonutama või selle toimimist. tegelikult ju lo-, näeb Euroopa Keskpank SSM-i toimimist äh, koosmõjus EBA tegevusega. nii et kui üldse midagi on, siis SSM tegelikult aitab EBA-l neid äh, ühtseid reegleid rakendada ühetaoliselt kõikjal Eurotsooni riikides ja siis EBA annab ka oma osa. see puudutas siis SSM-i, aga nüüd, mis puudutab ESM-i ja potentsiaalset äh, pankade otsest rekapitaliseerimist ESM-i abil, mis siin meeles tuleb pidada? ka mitte euroriigid võivad sellega liituda, kui nad soovivad ESM-iga ja sellisel juhul saavad ka nende riikide pangad ESM-i äh, kaudu otsest rekapitaliseerimist taotleda. suur tänu! kas tahate veel äh, lisaküsimusi esitada? Uh, uh, väga lühidalt, et ma saaksin väga täpselt aru eelmisel suvel Eurotsooni tippkohtumisel otsustati, et ainult Eurotsooni pangad saavad otseselt rekapitaliseeritud äh, ESM-i kaudu, aga nüüd te ütlesite, et on võimalik ka teistel riikidel võimalik, kui nad liituvad ESM-iga. et ka nendel on võimalik äh, otseselt ESM-ist saada raha, kas ma saan õigesti aru? mina saan asjast nii aru, mitte euroala riigid, kes liituvad ESM-iga, nad võivad liituda ESM-iga ja ka SSM-iga ja siis eh, nende kohta käib ka see ühtne järelevalvemehhanism ja siis nad saavad ka potentsiaalselt eh, olla kõlbulikud otsese rekapitaliseerimise jaoks, siis kui nõnda on otsustanud ESM. ei ole mitte mingisugust kavatsust meil fragmenteerida ühtset turgu, vastan nüüd teie küsimuse esimesele osale. pigem vastupidi, me anname oma panuse, et see paremini toimiks. kas olete rahul selle vastusega? äkki mu see õigusteadmised ei ole piisavad, aga kui me seda esialgu äh, arutasime õiguskomisjonis, siis selgub, et seal on ka õiguslikke takistusi, et mitte Eurotsooni riigid ei saa Äh, liituda ESM-iga, sellepärast ma küsisingi. ma arvan, et võib-olla eksperdid peaksid äh, seda asja edasi arutama, aga mina, kui ma, kui mina õigesti aru sain, siis küll nii oli. nagu te teate, päris palju tööd tehakse selles valdkonnas. nii et võib-olla me peame, et, et seda teemat lahendada, aga nüüd on GUE ja Matis, ei, ei, ei, rohelised kõigepealt. palun vabandust, Philip, said vahele. suur tänu, härra president, alati mul on hea meel teid siin kuulata. ja isegi, ja isegi kui te räägite poliitikast, aga tahtsin osutada kahele asjale, mida te ütlesite. esiteks, te ütlesite, et Euroopas maksud on kõrged, see on poliitiline avaldus võiks ju tegelikult öelda, fakt on tegelikult, et mõnedest valdkondadest on maksud suhteliselt kõrged, äh, see on fakt, aga ma arvan, et teile ei kõlba küll ütelda niisugust poliitilist asja, et maksud on igal pool Euroopas kõrged. teiseks, te ütlete, et, äh, et lühikeses perspektiivis äh, fiskaalse konsolideerimise tulemus on negatiivne, aga et pankade jaoks, kui te täheldasite, et, et Te ütlesite ka seda, et finantsvõimendumise puudumine eh, on probleem, aga samas, et seda tuleb ka veel aeglustada. Need on niisugused märkused, mida ma tahtsin teile teha ja mu küsimused ise on suhteliselt lühidesed, lühikesed. on räägitud siin eh, avaliku sektori ja erasektori rahastamisest ja ühelt poolt ka Iiri restruktureerimisest ja ma märkan, et te ka siit mainisite siin seda ja ma tõesti ei taha ust-, uskuda, et see toimus ilma Euroopa Keskpanga nõu, nõusolekuta. nii et mina tahaksin tõesti teada, mida teil on öelda, mida te üldse tahate midagi avalikult öelda selle Iirimaa küsimuse kohta, aitäh. Well, th thanks a lot for your suur tänu nende lahkete sõnade eest ma ei hakka rääkima sellest, kas minu sõnad on poliitilistest kaalutlustest kantud või ei. Äh, mina tahtsin seda esitada fakti pähe, aga võite seda tõlgendada. kolm protsenti Google'i jaoks muidugi maksud on kõrge, ütleb härra Lamberts. ma ei hakka seda kvalifitseerima kuidagi, mina esitasin asja faktina. aga mis puudutab äh, äh, finantsvõimenduse aeglastamist pankade vahel. ma ei öelnud tegelikult seda. Äh, vaid tahtsin öelda seda, et tuleb vältida ja Keskpangal läks eelmisel aastal ka minu meelest korda, äh, on äh, korrapäratu finantsvõimenduse aeglustumine. toon teile hea näite ja sõna otseses mõttes hea näite Hispaaniast. loodi see varade haldamise ettevõte ja pangad said üsna madala hinnaga üle kanda varade hinnang, varadele anti väga realistlik hinnang sellele ettevõttele, sellepärast et muidu need varad oleksid lihtsalt äh, äh, välki äh, tehingutena maha müüdud ja iseenesest sellised äh, kiired tehingud on juba äh, oma olemuselt äh, negatiivsed, nii et jah äh,, me ei peaks aeglustama pankade vahelist äh, finantsvõimenduse aeglustamist äh,, aga probleem tekib meil tõesti äh, sellega, et äh, pangad ei anna praegu krediiti ja, ja see on meie peamine mure number üks. nüüd Iirimaa, jah, teil on õigus. ma panen selle äh, tallele. tegemist on tehinguga Iiri keskpanga ja Iiri valitsuse vahel äh, meie omalt poolt Euroopa Keskpangast eh, ei pidanud nõukogu tasandil andma hinnangut, aga kui tuleb meie aastaaruanne eh, rahapoliitika olukorra kohta erinevates keskpankades eh, ja euroala liikmesriikides, mainime me seda. nii et see aeg veel tuleb, kus me anname omapoolse hinnangu vastavalt artiklile sada kakskümmend kolm meie põhikirjas. aga praegu ei ole see aeg käes aga ütlen veel, et äh, meil oli Iirimaa jaoks äh, aastaid käibel äh, erakorraline laenu andmise mehhanism, tänaseks on see mehhanism aga oma tegevuse lõpetanud ja nüüd on üle jäänud mõned Äh, kaubakõlbulikud äh, võlakirjad, mille maksab Iiri, mille Iirimaa finantsstabiilsuse eesmärgil üsna pea äh, korraliku hinna eest turgudele maha müüb. nii et mõned arengud taoliste mehhanismide puhul on olnud väga positiivsed. aga mis on tuleviku jaoks oluline ja, ja lahendab mõnedki praegused lahendamata küsimused, on Iirimaa keskpanga poliitika nende võlakirjade müümisel aga selleks, et äh, Euroopa Keskpanga nõukogu äh, oma analüüsi teeks, äh, tuleb ära oodata veel aastaaruannete ring, see on see koht, kus me sellest räägime. täpselt viis minutit. järgmisena siis nüüd kuue ja sõna saab Marisa Matias. suur tänu, suur tänu, president, ka minu poolt selle eest, et meiega täna liitusite Te rääkisite sellest, et intressimäärad on madalad, me oleme sellest ka varem pikalt-laialt rääkinud, kuid me kõik teame seda, et madalad intressimäärad tegelikult on äh, probleemiks kujunenud. seda peetakse üldse praegu euroalas üheks peamiseks probleemiks ja ma olen sellega nõus terves euroalas me näeme selle negatiivseid mõjusid, sealhulgas ka Saksamaal. kui me räägime kasinusmeetmetest, siis ma saan aru, et praegu äh, ei ole ühtegi sellist äh, eelarvemehhanismi, kus oleksid sõest, sees tegelikud äh, eelarvepoliitilised meetmed majanduskasvu toetamiseks madalate intresside kontekstis, sellepärast et madalad intressimäärad seni midagi positiivset kaasa ei ole toonud. nüüd tingimuste seadmine. Te rääkisite mitu korda äh, varem ka sellest probleemist, et äh, reaalmajandusse ei ole jõudnud äh, lisavahendeid. Te rääkisite kolmest põhjusest selleks, et likviidsust on puudu, kapitalist on puudu pankadel ja et äh, pankade poolt võetavad riskid lihtsalt on väga suured. Te ütlesite, et Keskpank tegeleb likviid-, likviidsusega, aga me ei rääkinud mitte kunagi selle, kordagi sellest neljandast probleemist, nõuetele vastavus ja krit-, tingimuste seadmine. ma arvan, et me ei saa äh, suruda peale kogu aeg tingimusi ainult nendele liikmesriikidele, kes raha laenavad, aga pankadele mitte mingisuguseid tingimusi ei sea. ma saan aru, et selleks on äh, hea põhjus, poliitiline eesmärk on probleemid lahendada, aga kui pankadele tingimusi ei seata, kui ei seata konkreetseid sihteid, sihte ja mõõdetavaid eesmärke, ei ole võimalik likviidsust ka kuidagi taastada ja kodanik ei saa juurdepääsu krediidile. see on minu meelest neljas põhjus, millest te ei rääkinud. nagu ma ütlesin varem, me oleme üsna palju ära teinud selleks, et likviidsust suurendada finantssüsteemis. ja me näeme juba ka selle esimesi äh, tagajärgi, ma ei tahaks äh, olla liiga pessimistlik. näiteks äh, suured äh, korporatsioonid on turul tagasi ja suudavad iseennast rahatada läbi selliste ko-, korporatiivvõlakirjadega, nad ei lähe üldse läbi pangandussüsteemi aga ma saan aru, mis probleem meil praegu on ja mõju, ja see probleem mõjutab ilmselt kõige rohkem töökohti ja majanduskasvu. probleem on VKE-dega. VKE-d äh, äh, pakuvad umbes seitsekümmend viis protsenti töökohtadest euroalal ja enamus äh, VKE-sid rahastab ennast pangandussüsteemi läbi ja ma ütlesin täna juba ka härra Kosessile vastuseks tema küsimusele, et meie seisnebki selles, et kuidas luua olukord, kus see likviidsus, mille me oleme süstinud süsteemi, jõuab tegelikult ka pangandussüsteemi läbi VKE-deni ja see on probleem. ja see on mure ja me mõtleme sellele kogu aeg. kui me vaatame praegu seda, mida on tehtud ülejäänud maailmas, siis me ei arva, et me oleksime küll pingutanud vähem kui teised ja euroalas on korralik institutsionaalne raamistik meil on pangad äh, selles süsteemis, kes annavad umbes kaheksakümmend protsenti kogu tehingutest. me ei ole seega sarnases olukorras, kus kesk, keskpangad äh, tuleksid majandusse, sekkuksid majandusse ja ostaksid varasid äh, majandusest otse oma varadesse. meie ei pea seda kõige sobi-, sobilikumaks, sellepärast et kogu pangandussüsteem on see, kes finantstegevust mõjutab aga me kavatseme seda asja kaaluda, sest nagu ma ütlesin, see on meie jaoks peamine probleem ja peamine väljakutse, suur tänu! proua Mattias, äh, suur tänu! ma tahaksin omalt poolt äh, lisada veel nii palju, et äh, pangale seatavate tingimuste äh, kirjeldamine rangemalt äh, oleks äh, ju kõige sobivam meede, me kõik muud äh, asjad on ju läbi kukkunud, pankade krediidi toetamisest ei tulnud midagi, ähm, maksejõuliseks muutmine ei aidanud midagi. arvestades kõike seda, mida te olete öelnud, kas te ei arva see, et pankadele tingimuste seadmine oleks kõige parem lahendus? kui pandaks tingimused, et äh, see ja see protsent vahenditest peaks minema kas peredele, VKE-dele või mis iganes. härra Draghi, jah, äh, eks kiusatus on sellist asja öelda, aga ega selge ei ole, et sellest ka midagi tuleks. kujutage nüüd ette, et äh, me sunnime panka mõnele ettevõttele laenama, mis iganes on need tingimused, siis see pank, see ettevõte läheb pankrotti. pank jääb ilma kapitalist ja ei saa ülejäänutele majanduses laenu anda nii et ma arvan, et me peaksime olema ikka väga ettevaatlikud selles osas, kui kaugele me need, kaugele me läheme selle tingimuste seadmisega pangandussektori jaoks. sest et meie peame siis kandma kohustust selle eest ju ometigi, et me sunnime panku tegema midagi, mida nad ei ole valmis tegema jah, ma olen nõus sellega, et see mure tuleb lahendada aga ei tohi unustada seda, millised on, oleksid potentsiaalsed negatiivsed äh, tagajärjed äh, taolistele sekkumistele krediiditurgudele ja pangandussüsteemi. suur tänu Rahvapartei nimel nüüd Burkhard Palts. suur tänu äh,, äh, proua esimees äh,, härra Draghi, mul on ka teile omalt poolt paar küsimust. mõned äh, minu küsimused tegelikult on juba leidnud vastuse, aga alustaksin Lätist. mõne nädala pärast äh, peetakse Läti parlamendis arutelu euroalaga liitumise kohta äh, mina olen Euroopa Parlamendis äh, võimaliku Läti liitumise osas raportööriks. kuidas hindate teie praegu majanduse olukorda Lätis ja nende väljavaateid? teiseks, mis puudutab ühtset järelevalvemehhanismi. millisena näete praegu teie seda ajakava ette Keskpanga sees? ja teiseks, äh, arutelud on siin kojas olnud suhteliselt negatiivsed äh, selle järelevalvemehhanismi osas. me ei ole sugugi kindlad selles, mis suunas see asi on liikumas, nii et mis probleeme teie näete praeguse ettepanekuga? Uh, kõigepealt Euroopa Keskpank uh, kavatseb hinnata uh, Läti vastavust euroalaga liitumise kriteeriumitele ja kavatseb vaadata, kui jätkusuutlik äh, on see kriteeriumite täitmine, nii et ma ei, ei hakkaks praegu seda hindama. mis puudutab ühtset järelevalvemehhanismi, me kõik muidugi tahaksime selle kohta küsimusi esitada ja küsida enda käest, kuidas selle protsessiga siis on, aga paari asja ei tohiks unustada ei ole otsustatud, mis kuju võtab juriidiliselt eh, see järelevalvemehhanism, arutelud käivad. kui määrus on aga vastu võetud, saadab Euroopa Keskpank iga kvartal analüüsi eh, ja tegevusaruande parlamendile, komisjonile ja nõukogule edasimineku kohta ja see on aruanne, mis ka siis avalikustatakse. me oleme juba hakanud pihta ettevalmistava tööga kuid me ei saa mitte kindlasti mõtta mingisuguseid siduvaid äh, ähm, administratiivotsuseid enne, kui võetakse määrus vastu. nii et praegu juba oodata mingisuguseid äh, lõppjäreldusi äh, järelevalvemehhanismi osas on ennatlik. me oleme läbi viinud ühe uuringu selle kohta, kuid neid uuringuid on muidugi palju ja ega nendest uuringu tulemustest praegu eriti midagi tolku ei ole, sest et see asi muutub kogu aeg Burkhard Palts rohkem ei soovi esitada küsimust lisaküsimusena ja siis saab sõna Pablo Pidega. Como ha dicho usted, ya estamos viendo señales positivas, la confianza llega. härra president, nagu te ütlesite, tõepoolest need äh, tunnistused on siin head, äh, usaldus tuleb tagasi, konkurentsivõime suureneb, kuid nagu me kuulsime täna siin, on peamiseks väljakutseks peamiste riikide ees lõuna pool on krediit, VKE-de krediit, ilma selleta ei ole meil võimalus liikuda reaalmajanduse suunas. VKE-d jätkavad finantseerimis, nende paikne, geograafilise paiknemise tasandil ja mitte nende majandusliku olukorra põhjal. Financial Times toob täna välja ettevõtete rahastamise maksumuse vastavalt nende geograafilisele paiknemisele. siin on ühtne mehhanism, esimene samm lahenduse suunas, kuid ma arvan, et sellest ei piisa. ma arvan ka, et ei piisa sellest, kui me ütleme, et me piirdume siin krediidi küsimusega, mida saaksime teha selleks, et VKE-d eh, teha, et mm, Saksamaal eh, VKE-de mm, rahastamine oleks kõrgem kui kolmkümmend kui seitse protsenti eh, Saksamaal või Itaalias ja Prantsusmaal viis koma kuus protsenti, ma arvan, et siin ei ole küsimus enam ühisturus ma ütlesin siin enne, mida pangad peavad tegema selleks, et VKE-dele laenata raha. tõepoolest on tõsi, et siin on nõudlus olemas, kuid meie uuringud näitavad, et teatud riikides peame tegema vahet erinevate laenusaajate vahel siin on äh, laenusaajad, kellel on väga kõrge võlatase ja nad ei saa krediiti, teised, kellel ei ole kõrget võlataset, saavad krediiti. nii et see on, siin on nõudlus, kuid ka äh, äh laenusaajate finantsolukord on määrav äh,. siin, kus äh, finantsvõimenduse puudumine on äh, endiselt praegu reaalsus, siin läheb rohkem aega selleks, et majandust taastada, sellepärast et laenusaajad ise on selle koorma all, siin on investeeringud, mis tuleb likvideerida ning enne seda, kui nende investeeringud ei ole tasa teenitud, siis äh, ei ole nad piisavalt atraktiivsed pankade jaoks. see on üks põhjusteks, miks nad krediiti ei saa mis puudutab intressimäärasid, sest te küsisite erinevate maksumuste kohta, meil ma arvan, et me oleme läbi OMT-de äh, ja vastavate programmide, mille meie nõukogu on välja töötanud, äh, tegelenud redonimeerimisriskiga, kuid siin on ka teisi fragmenteerimise allikaid ja tuletage meelde, et intressimäärade vahe läks äh, riigivõlakirjade puhul üles mitte ainult renomineerimise tõttu, aga ka sellepärast, et äh, paljude riikide majanduspoliitika ei olnud vastavuses olukorraga pärast finantskriisi nii et me ei saa eriti palju siin ära teha selle fragmenteerimise põhjuse kohta. meil on riike, kus ähm, äh, turud hindavad riigivõlakirju teatud tasandil ning siin on erinevad riskid sellega seotud, seega on vältimatu, et need, et riskipreemium mõjutab krediiti, sest mõned pangad eelistavad selle asemel, et äh, erasektorile laenata, investeerida riigi võlakirjadesse ning oma kasumit selle läbi suurendada, sellepärast eelarve konsolideerimine ning struktuurreformid on ähm, majanduse taastumise toet-, toetusmeetmed, sest ainult läbi nende saame me äh, vahe, vähendada intressimäärade vahet ning äh, suurendada ligipääsu laenudele, aitäh! ja suur tänu, härra president, kui te ütlete, kas te arvate, et me saame siin saavutada mm, mõistliku keskmise ühtse turu puhul? jah, nagu me ütlesime, teises osas näeme mm, aeglast taastumist ning mm, me näeme ka statistilistest andmetest, et et ähm, ähm, madalal tasemel on majandus äh, stabiliseerumas, seega meie mm, rahanduspoliitika abil saame olukorda tugevdada, kuid osaliselt saavutame sellega läbi struktuurireformide ning jätkuva eelarve konsolideerimise. oluline on meeles pidada, et kui meil on täielik usaldus olemas nendes riikides, kus olukord on äh, keeruline aeglase eelarve konsolideerimise või äh, järsku, järsu usalduse kaotuse tõttu, siin see mõjutab äh, oluliselt erasektorit, mitte ainult tarbijaid või valitsust. ja see mõjutab laenu saamise tingimusi aitäh, palun nüüd äh, härra Wang Nokk. suur tänu. tahtsin äh, äh,, esitasin teile viiendal detsembril kaks kirjalikku küsimust, esimene puudutab arutas äh, Euroopa Keskpanga kasumi ülekandmist. ja ma tahaksin teada, Äh, läheb vastuollu artikliga sada kakskümmend kolm lõige üks aluslepingus äh, ning keskpanga, äh, tahtsin teada, milline on keskpanga seisukoht Kreeka võla kohta, kuivõrd ma teie vastust tookord ei saanud, siis ma tahaksin nüüd neid vastuseid kuulda. jah, tahaksin kõigepealt äh, vabandada, kuid äh, kõigepealt äh, vastan esimesele küsimusele Kreeka riigi võlakirjade tulemuslikkus on osa Keskpanga netokasumist, see on jagatud laiali kõikidele Eurotsooni keskpankadele ja iga kasum, mida me jagame, on osa riiklike keskpankade netokasumist ning NCB-d eh, jagavad seega oma kasumi oma eh, aktsionäridele vastavalt riiklikele reeglitele, mis, reeglitele, mis kehtiva, kehtivad riiklike keskpankade puhul. Nemad jaotavad siis kasumi, mida meie jaotame, kui neil on vastav eh, reeglistik olemas jagada äh, see kasum oma aktsionäridele, mis võib siis olla valitsused või, või mitte. see sõltub liikmesriikide valitsustest, kuidas nad kasutavad meie jagatud kasumit oma keskpankade kaudu see hõlmab ka äh, teiste äh, Eurotsooni liikmesriikide toetust, nii et valitsused otsustavad, kuidas nad seda raha kasutavad Kreeka suhtes kahekümne seitsmenda novembri seisukoha järgi tõi Keskpank välja, et Eurotsoon on valmis kaaluma liikuma SMB on valmis äh, kandma eraldiseisvale arvele selle kasumi, nii et Äh, tahaksin lõpuks teile veel öelda, et Keskpanga äh, tulemus äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal avaldatakse kolme päeva pärast vee-, kahekümne esimesel veebruaril sellel aastal. nii et kõik see on avalik. teine küsimus, vabandust, mis see oligi? see puudutab viitas äh, keskpanga äh, Kreeka arvelt teenitud kasumid, sest te ostsite võlakirju sekundaarselt tulgudelt ning siin võib hinnata seda kasumit umbes viieteistkümnele miljardile ja ma tahtsin teha, mida, teada, mida Keskpank teeb selle summaga. vabandust ma vastasin juba sellele küsimusele, sest ma just vastasin mõlemale küsimusele. see jaotatakse kõikidele riiklikele keskpankadele, kes selle siis omakorda jaotavad vastavalt oma riiklikule seadusandlusele aktsionäridele, mis võib hõlmata valitsusi ning valitsused siis otsustavad, kas nad eh, saadavad selle raha Kreekale tagasi või mitte eh, kui te küsite siin ähm, lisandväärtuse kohta, siis äh, probleem on selles, et äh, mm, see kasu, millest ma räägin, hõlmab lisandväärtust, äh, see hõlmab amortiseerimist. kas see kaasab ähm, lisandväärtust ehk siis seda vahet, mis on võlakirjade nominaalväärtusel, mis te äh, mida te saate siis, kui äh, võlakirjad oma ähm, tähtajani jõuavad? turuväärtust. nii et äh, siin on äh, tahtsin teada, et kas need arvud, mis minu ees on, ehk siis üks koma neli miljardit lisandväärtust kahe tuhande kaheteistkümnenda aastal ning lõppkokkuvõttes umbes viisteist miljardit, on õiged? jah, see kaasab mõlemat ja äh, kõik see avaldatakse kolme päeva pärast igal juhul. vabandust, äh, Liam, äh, sa tulid oma küsimusega siia kolm päeva liiga vara ning meile ei, kahjuks ei anta neid arve varakult, nii et palun nüüd Rahvapartei nimel Joogu Feiu. suur tänu, härra Draghi kõigepealt äh, tahaksin teid siin tervitada ning ütlen, et olen nõus paljude asjadega, mida te siin ütlesite, eriti mis puudutas äh, riigieelarvete konsolideerimist. mina tulen Portugalist, kus ei ole vaja rohkem riigivõlga, meil ei ole vaja suuremaid riiklikke kulutusi, me püüame äh, me vaatame SKT-d ja siin on üsna nõrgad tulemused, kuid ma olen nõus ka sellega, mis te ütlesite lühiajaliste tagajärgede kohta kohta, mis äh, puudutab äh, konsolideerimist ning me peame eelarve konsolideerimise tagajärgi leevendama. meil ei ole siin üht lahendust, mis sobiks kõigile, kuid mul on siiski paar küsimust. kõigepealt, kuidas teie hindate äh, konsolideerimisprogramme, kohandamisprogramme, eriti nendes riikides, kus on kõige suuremad probleemid nagu Portugalis ja Iirimaal ja teiseks see instrument, kus tuuakse välja vajadus nende programmide muutmise järele, kui on vaja lühiajalises perspektiivis mõnda meedet muuta, näiteks maksumeetmeid, äh, näiteks lihtsustada olukorda maksumaksjate jaoks, mida te sellest arvate? vabandust ma ei saanud vist teisest küsimusest aru. teine küsimus oli, et kas ähm, praegused meetmed ja tingimused, mis äh, lubavad muuta programme, mis aitaksid leevendada lühiajalises perspektiivis negatiivseid mõjusid näiteks äh, sellised meetmed, mis julgustaksid ähm, investeeringuid ning äh, ettevõtlust. põhiline punkt on selles, et kui me võrdleme praegust olukorda äh, selle olukorraga, mis meil oli aasta tagasi, siis peame ütlema, et äh, edusammud kõikides valdkondades on olnud tähelepanuväärsed kõikides valdkondades, eriti just eelarve konsolideerimise alal, struktuurireformide alal, pangasektoris, pangasüsteemi parandamisel, muidugi äh, erinevates valdkondades toimub see progress erineva tempoga, kuid kõik need riigid, eriti just programmi kuuluvad riigid ning stressiriigid, on paremas olukorras nüüd kui äh, aasta tagasi ning me näeme seda terve hulga näitajate põhjal me ei näe seda veel tööhõive vallas, kuid me näeme, et neil on palju parem jooksev konto olukord, maksude olukord, ehm, tööjõu maksumus ning usaldusväärsus suureneb ja eh, konkurentsivõime paraneb. Te näete seda kõikjal. samuti näeme, nagu ma ütlesin juba enne, eh, eelarve konsolideerimist, eh, mille tempo on riigiti erinev, kuid ma julgustan alati inimesi asju perspektiivi panema, sest eh, eelmisel aastal oli olukord palju tõsisem ning lõppkokkuvõttes võib öelda, et Äh, me hindame kõrgelt seda, mis on toimunud ja kutsume kõiki üles jätkama jõupingutusi, olla kaugelepüüdlikud ning eriti nendel riikide puhul, kes on struktuuriformidega maha jäänud, me peame neile meelde tuletama, et mida rohkem nad siin vallas ära teevad, seda äh, rohkem leevendavad nad äh, väheneva nõudluse tõttu tekkinud tagajärgi eelarve konsolideerimise olukorras. teine punkt, ma võin siin muidugi välja tuua peamisi edusamme lõputult, kuid lihtsalt toon ühe näite, eelmisel aastal samal ajal oli üheksakümmend või üle üheksakümne protsendi äh, riigivõla väljastajad äh, just suuremates riikides, kuid nüüd on umbes kuuskümmend protsenti riigi võlakirjade väljastajaid perifeersetes riikides. investeeringud, investeerijate, mm, investeerijad on nüüd palju mitmekesisemad ning äh, meil on siin riigi riigi võlakirjad, mida ostavad investeerijad kõikjal Eurotsoonis ning ka väljaspool seda. me oleme näinud, kuidas Eurotsooni kont-, jooksev konto paraneb oluliselt kapitalivoogude tõttu, mis leiavad äh, aset niimoodi, et nad tulevad mujalt maailmast Eurotsooni ning äh, perifeersetesse riikidesse. ma võin siin muidugi rääkida lõputult. kas ma räägin liiga pikalt? Eh, kas ma võin eh, siiski lühidalt vastata teisele küsimusele? Eh, igal riigil on võimalus oma programmi muuta vastavalt ette antud reeglitele loomulikult. I m sorry to cut no, you off in vabandan, et ma niiviisi huvitava teema pealt teid katkestasin. nüüd Pervanš Peres, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, juhataja härra president. turud äh, väidetavalt on rahunenud äh, pärast keskpanga sekkumisi ja järsku oleme me jõudnud tagasi põhimõtteliste probleemide juurde, nimelt sammud tõelise rahandus- ja majandusliidu suunas selleks, et ette valmistada detsembrikuist ülemkogu, mis peaks sellele küsimusele keskenduma, olete teie ühes äh, nelja me-, äh, mehe äh, kambas ja päevakorrale tuleb kindlasti ka need küsimused, äh, millele teile, mille, mille kohta teist küsiti juba juunikuus. kuidas te ar-, hindate siis ikkagi praegust arengut? millisena te näete riske pangandusjärelevalve ja rahanduspoliitika osas? millise, kas te peate vajalikuks, et seda tööd tehtaks ilma teieta. aga nüüd, kus meil on see niinimetatud pangandusliit, äh, kas äh, sellest piisab, mis te praegu teete teie panuseks selles tõelises majandus- ja eelarveliidus? Te ütlesite, et äh, kriisi lahendamise mehhanismiga peaks äh, kiiremini ühe poole saama, kuidas te siis kavatsete kogu seda kalendrit hallata ja kuidas, millal võiks loota selle tõelise majandus- ja rahandusliidu realiseerimist? Uh, loomulikult tingimused on märkimisväärselt paremad ja loomulikult see on, uh, tuleneb valitsuste Eh, tegevusest, aga ka meie keskpanga tegevusest. kui meil ei oleks niisugust usaldatavat eh, survet liikmesriikide poolt, eh, siis, siis me ei saaks kusagile. et kahe tuhande kaheteistkümnes aasta on olnud selline aasta, millal me taas tulime välja euroga. nii me tõepoolest loome tõelist rahaliitu aga käesolev aasta hakkab olema enamasti, kuid mitte ainult rakendamise aasta ja paljudel põhjustel on see nii, teie teate neid kindlasti sama hästi kui mina, aga rakendamine on nüüd võtmetähtsusega, päris palju asju on ära otsustatud ja nüüd on aeg hoolitseda selle eest, et need ka ellu viidaks. nii et meie keskpank töötab aktiivselt SSM-i kallal, ühtne kriisilahendusmehhanism komisjon muidugi teeb kõigepealt seda tööd ja meie pakume siis ka komisjonile välja äh, selle ühtse kriisilahendusmehhanismi ja selle asutuse struktuuri detailid ning nii äh, kiputakse unustama seda, aga et see töö on olnud tõeliselt äh, laiaulatuslik, kiire ja tubli ning me anname kindlasti oma panuse ka sellesse töösse küsisite ka äh, selle neljase rühma kohta. praegu nõukogu president on siin äh, eestvedaja rollis ning äh, meie anname oma panuse vastavalt vajadusele ja vastavalt sellele, kuidas meilt seda palutakse. aga see formaalne asjakorraldus on vist minu arvates nüüd natuke teistsugune võrreldes läinud aastasega Thank you. Um, now, hang on. Mario Mauro. Mario Mauro nüüd palun Rahvapartei poolt. Grazie, grazie, signor presidente mm.. suur tänu, härra president. mina tahtsin tagasi pöörduda selle küsimuse juurde, mis puudutab VKE-sid või õieti rääkida üldisemalt reaalmajanduse rahastamisest ja krediteerimisest. kuulasin väga hoolsalt mm, seda, mida te ütlesite nende raskuste kohta, mis on seotud finantsturgude normaliseerimisega ja seoses sellega, kuidas veel see hakkab peegelduma reaalmajanduses, aga siiski mul on küsimus. kas Euroopa Keskpank näeb ette ka pankade rahastamist teatud tingimustel, niimoodi, et nad näiteks peaksid oma rahaga laenusid andma VKE-dele või ehk laiemalt võttes näiteks äh, näiteks meil on äh, Inglise Keskpangal üks vastav programm, mida teie sellistest programmidest arvate? nagu ma ütlesin, me mõtleme selle üle pidevalt, äh, kuidas seda poliitilist väljakutset vastu võtta. me oleme palju ära teinud ning äh, teatud mõttes me oleme teinud ju samasugust asja, nagu see Inglise keskpank Funding for Lending projekt teeb. me oleme öelnud pankadele, et te võite võtta laenu ja saate eh, neid kasutada tagatiseks täiendavate laenude jaoks nii et selles mõttes on see isegi vähem kulukas, kui see eh, Inglise keskpanga jaoks on. aga me peame selle olukorra ära lahendama või vähemasti me püüame jätkuvalt seda küsimust lahendada. ja nagu varem ütlesin, me peame olema nende tingimuste seadmisega ikkagi ettevaatlikud, kui me nõuame, et pangad annaksid laenusid valedele laenuvõtjatele, siis eh, me peame ka vastutama nende valikute eest kui siis need laenuandjad, laenuvõtjad ei maksa tagasi neid laene. ja samuti siin on teine mõõde veel, mida ei maksa ka unustada. nimelt, meil on seitseteist riiki. nii et nende valitud programmide järelevalve, kus me peame kontrollima, et iga pank ikka võtab laenu selleks, et edasi laenata siis selline järelevalve on ikka väga palju keerulisem, kui lihtsalt ühes riigis oleks. vabandust, et ma inglise keeles rääkisin. kas soovisite veel täiendava küsimuse esitada? kas tahtsite veel jätkuküsimuse esitada? ei tahtnud, kena, läheme siis edasi. Äh, nüüd Leonardo Dominici sotsiaaldemokraatidest president. ma tahtsin rääkida Itaaliast. mitte sellepärast, et ma siin mingit kodukohapoliitikat ajan, aga tõepoolest ma arvan, et meie riik on praegu Euroopa tähelepanu keskpunktis, eriti võttes arvesse seda Monte di Paschi di Siena olukorda ja üldse Euroopa, Itaalia pangandussüsteemi olukorrast tahaksin rääkida. ma arvan, et seal on kogu aeg, kaua aega räägitud niisugust mantrat, et meie pangandussüsteem on parem kui teised, sellepärast et meil läks kriisi ajal paremini. aga nüüd on näha, et dividenditulu ja kasumid on probleemiks ka Itaalias. kuid tahaksin teilt küsida seda kas peaks Itaalia järelevalvesüsteemi uuesti üle vaatama, eriti arvestades seda, missugused on reeglid pankade asutamisele ja samuti, mis on seotud öö, majandusministeeriumiga. kas öö, eriti, mis puudutab sealjuures siis varasid, kuidas teie näete seda selle valguses, mida teie olete meile rääkinud Pangandusliidust täna ja SSM-ist? aitäh! Eh, rispondere a tutte le sue domande perché sono questioni effettivamente palun lubage, et ma kõigile küsimustele ei vasta, need on väga konkreetsed, siseriiklikud ja me ei hakkaks neisse süvenema. aga kaks etappi on siin. kõigepealt on, on see etapp, kus Itaalia pangandussüsteem reageeris, vastas kriisile ja siis tollal näitas äh, Itaalia pangandus, et neil ei olnud tarvis äh, avaliku sektori raha abiks paluda erandina mm, eh, isoleeritud juhtumeid muidugi oli jah, nagu te mainisite ka, aga üldiselt oli pangandussüsteem tugev Itaalias. ja siin ei ole küsimused, teised küsimused puudutasid mitte ainult pangandus, pankade juhtimist, vaid siin oli tegemist ka kriminaalse tegevusega. nüüd kuidas pangandussüsteemid peaksid reageerima nii Itaalias kui teistes riikides äh, sellele ikka jätkuvale majanduslangusele siin on tegemist olukorraga, kus on jälle kasvavad nende halbade laenude mm, maht ja osakaal, pinged kasvavad ning pangandussüsteem hakkab äh, jälle näitama üles niisugust ähm, teatud nõrkust, mitte küll kõige suuremat. nüüd Monte de Baski. Nendel on kapitalisüsti tarvis, äh, sellepärast et nende portfell portfell on esitatud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta septembrikuistes hindades, aga kui te praegu vaatate, siis on olukord teistsugune, aga üldisemas plaanis Itaalia pangandussüsteem äh, on raskustes just selle tõttu, et majanduslangus on kestnud, see on põhipõhjus, aga tegelikult suurimad pangad on väga hästi kapitaliseeritud. ning ma muidugi poolteist aastat Itaalias nüüd ei ole lähedalt asja jälginud aga ja Itaalia keskpank, Itaalia keskpank peab selle olukorraga tegelema. Eh, e suur tänu selle vastuse eest. ma nimetasin ka seda, et hiljuti kuber-, pangajuht Visko tõstatas mõningaid neid küsimusi no kui asi puudutab pankade asutamist, mida te ka mainisite, siis tegelikult sellest ma praegu rääkida ei tahaks, aitäh. tänu nüüd Rahvapartei esindaja küsimus. suur tänu. Rootsis on selline üt-, rootsikeelne selline ütlemine. ärge, ärge hõigake enne õhtut ja mul kipub selline tunne praegu tulema, kui me räägime majanduse taastumisest, sellepärast et jah, teatud elemendid on väga olulised, jah, näiteks töö, tööjõu ühikukulu ja siis äh, Mm, jooksev konto, aga samal ajal on ikkagi terve hulk majandusi ikkagi veel languses, kasvuteguri, kasvunäitajad ei ole sugugi head veel ja võime näha ka terveid hulki muid riske, mis on seotud eelarvepoliitikaga ja sellega ja küsime, kas mõned liikmesriigid suudavad ikka seda fiskaalleppe äh, nõudmisi täita. aga kas te võiksite rääkida pikemalt sellest, missugust sorti riske te näete finantsstabiilsuse osas ja kas on võimalikke tagasilangusi? kas te võiksite rääkida sellest, missugused need riskid on ja ka sellest, kuidas neid oleks võimalik vältida? võib-olla see on selline küsimus, mida Ameerikas kutsutakse multimiljoniliseks küsim-, dollariliseks küsimuseks, meil siis multimiljoni euroliseks küsimuseks. on mitmeid märke selle kohta, et finantsstabiilsus on euroalal paremaks muutunud. on ka mitmeid märke selle kohta, et usaldusväärsus europiirkonna osas on kasvanud ja üldse Euroopa Liidu suhtes. ning ma nimetasin neid tegureid äh, ka, mis seda avaldust äh, põhistavad, aga üldiselt muidugi olukord on endiselt habras. kuni me ei näe kasvu, kasvu, mis püsib. me peame nägema, et krediidivood äh, lähevad suuremaks ja liiguvad edasi reaalmajandusse. ütlesin ju alguses et majandustegevuse suundumus on ikkagi poole allapoole. siin on vähe investeeringunõudlust, sisenõudlust, tööpuudus on suur. nii et tegelikult on veel vara hõisata. ning mul ei ole ka põhjust seda avaldust muuta aga seniks tuleb meil olla kindlad ja nõuda kindlalt, seda, et me parandame, muudame paremaks oma bilansse, nii pankade kui ka riikide bilansse. me peame jätkuvalt oma kapitaliturge paremaks muutma euroalal. peame üle saama sellest fragmenteeritusest. paljud need küsimused, mida teie täna mulle olete esitanud, äh, need on seotud sellega, et jätkub see killustumine üks küsimus oli see, et miks peaksid needsamad VKE-d maksma erinevaid intressimäärasid erinevates maailmajagudes või, või meie Euroopa osades. see on üks põhiraskusi ja takistusi selleks, et me ei saa kasudele pöörduda. ma ei arva, et me väga palju enamat siin praegu saaksime ära teha nagu ma ütlesin, hõisata on veel vara, tööd on vaja ikkagi edasi teha väga kindlalt nii erasektoris kui ka avalikus sektoris nõuda nõuete täitmist ja ka Euroopa tasandil muidugi järelevalvemehhanismide osas Euroopa mm, Rahaliidu puhul niimoodi, et saavutada paremat rahaliitu. see on mu vastus, aitäh! suur tänu! see oli väga selge vastus ning ma soovitan teile ka seda Rootsi ütlemist, et kui vaadata tagasi paar kolm aastat, siis me oleme liiga paljugi näinud seda, et me oleme juba hõisanud enne õhtut. ja ühelt poolt on jah vaja olla optimistlik, aga teisalt Äh, on ikkagi tarvis ka realistlik olla selles suhtes, et meil on väga palju reforme tarvis veel ellu viia, nii et mõistlik tasakaal tuleb saavutada siin. teinekord me oleme liiga optimistlikud ja kipume unustama ära need probleemid, mis meil veel, veel on. jah, muidugi. me püüame ka seda vältida just nimelt ka praegu. tahame olla kindlad, et me hindame olukorda realistlikult nii finantspoolelt, panganduspoolelt kui ka reaalmajanduse poolelt, enne kui saame siis hõiskama hakata. aitäh! ega me nüüd meelega siin järjest äh, äh, sama riigi esindajaid ette ei kutsu, aga nüüd on Olle Schmidt äh, ALDE pool. ja nojah, räägime siis nüüd sama riigi esindajana. tahaksin aga küsida teilt, et miks Taani ja Rootsi ei liitu mm, Äh, euroga. Te olete muidugi seda artiklit lugenud ja kriitikud kodus. mina olen muidugi äh, euro poolt ja algusest peale olen selle eest kõnelnud. aga te võite, kodus nad ütlevad, näe, tulemus ongi käes, euro on probleem, mitte lahendus. ja erinevad valuutad on probleemid. ei, see ei ole tõsi ja nad ei kuula mind, avalik äh, arvamus muidugi ei kuula mind, isegi mitte Gunnar Hökmart mitte, aga võib-olla te võiksite selle kohta midagi lisaks ütelda, sest see on väga oluline. kui me oleme äh, kriisist väljas, siis tulevad uued riigid juurde ja nii edasi ja mu järgmised märkused on pisut seotud ka sellega, nimelt FTT-ga ja selle uue ettepanekuga, millega komisjonist välja tuleb finantstehingute maks siis ja see näitab seda, et on problemaatiline olla Eurotsoonist väljaspool. ja kas te arvate, et see residentsuse põhimõte või see emitent, emitendi põhimõte on õige viis, kuidas läheneda sellele teemale. ja mis on teie arvates äh, mõju siseturu toimimisele, kui firmad äh, väljaspool Eurotsooni peavad maksma rohkem oma legi-, legitiimse äh, valuuta eest, kui nad teevad väljaspool oma riiki mm, tehinguid ja peavad maksma selle pärast siis FTT-d rohkem? tänan, kõigepealt esimene küsimus. Te näete, mina olen muidugi kallutatud siin, siis mina leian igal juhul, et euro on hea asi uh,. Will, uh... Te näete, et me kasvame jõukaks koos, üheskoos, kui meil õnnestub meie majandused korda saada, nagu ma ütlesin ka hetk tagasi, me oleme kõik kriisiohvrid olnud ning me leiame näiteks, toon teile ühe põhjuse kuidas erinevad riigid, kui erinevate valuutakurssidega, äh, kuidas nad oleksid kahe tuhande kaheksanda aasta finantskriisi jooksul äh, toime tulnud? vastus oleks olnud see, see ebastabiilsus, mis sellest oleks veel äh, esile kerkinud, oleks olnud palju hullem kui see, mis meil praegu oli euroga. aga ausalt öeldes, muidugi mina olen kallutatud selles asjas, aga lõpuks ju on otsus Eurotsooniga liitumise kohta täielikult vastava liikmesriigi valitsuse kätes. nii et mina ei taha hakata veenma riike, kes ei ole Eurotsooniga liitunud, et hakake nüüd tulema. eurol on palju plusse ja meil on nüüd finantsturg, mida meil varem ei olnud ja selle suurus on võrreldav Ameerika Ühendriikide finantsturuga. meil on hinnastabiilsus, mida meil varem ei olnud ja see on paljude riikide jaoks, me kipume seda unustama. meil on madalamad intressimäärad ajaloos kunagi, mis meil on olnud. nii et praegusel ajahetkel on lihtne unustada kõiki neid hüvesid, mis euro on meile toonud. sellepärast, et praegu on meil majanduslanguse aeg, on tööpuuduse aeg, on noorte tööpuuduse aeg, mis on eriti suur ja see põhjustab eriti suuri kriise mõnes riigis. samas aga on plusside pool ka väga suur nüüd teine küsimus. Euroopa Keskpank ei otsusta maksustamise küsimust. ja ma tõesti ei tea, ma ei ole pädev sellest üldse rääkima, aitäh. aga ikkagi tegemist on siin ju poliitilise organiga ja sellepärast ma esitan ka poliitilise küsimuse. ning ma arvan, et on väga oluline kuulda, mida teie ütlete eh, nii ise kui ka, sest et Euroopa Keskpank ja teie ise olete Euroopa Liidus võib-olla kõige usaldusväärsemaid. ning minu küsimus on samuti ka seotud teie märkusega, et te ütlesite, et ei peaks veenma kedagi. vastupidi, mina arvan, et teiesugused peavad just rääkima selle nimel, miks euro on hea. Te olete seda ju varem teinud ning ma arvan, et seda on tarvis üha rohkem ka tänapäeval. sellepärast, et meil on vaja häid argumente selleks, et miks meil on tarvis Euroopat konsolideerida. ja nagu härra Trichet ütles, Euroopa on meie ühine saatus ja näiteks meie Põhjamaa kodanikud tahaksid ka seda kuulda ja võib-olla te võiksite ka olla natukene kriti-, kriitiliselt meelestatud FTT osas. Will... ma viin selle sõnumi koju kaasa, aitäh! kõik äh, tahavad Mariost äh, ja tema pirukast tükki. Gay äh, Mitchell, Rahvapartei. suur tänu, esimees. Äh, härra Draghi, Iirimaa on näidanud, et on pühendunud majanduskasvu taastamisele ja avaliku sektori vahendite stabiliseerimisele. kahe tuhande kaheksandast aastast on Iirimaal läbi viinud, viidud kolmekümne miljardi euro suurune eelarve ähm, konsolideerimine, kolmkümmend protsenti meie SKP-st. väga positiivselt äh, äh reageeriti eh, meie riigi võlakirjadele. praegu on langenud eh, meie eh, intressimäärad kolme koma kahe protsendile kuuele, kuuelt protsendilt. väga paljud rahvusvahelised eksperdid on viidanud sellele, et kui edukas on olnud Iirimaa süsteem ja euroala süsteem stabiilsuse saavutamiseks ja kui palju on vähenenud erakorraline likviidsusabi Te ütlesite, et äh, Keskpank kavatseb järgida seda ülesehitust ja nagu ma saan aru sellest väga hästi ka, sellepärast et äh, Keskpanga mandaati see kuulub, nende mehhanismide jälgimine, seega ma eeldan, et te kavatsete kõiki neid äh, rahapoliitilisi operatsioone analüüsida. Te ütlesite seitsmendal veebruaril, kui see korraldus välja kuulutati, et tegemist on korraldusega Iiri Keskpanga ja Iiri valitsuse vahel ja te ütlesite ka, et Euroopa Keskpanga äh, nõukogu võttis arvesse ühehäälselt selle äh, ülesehituse. minu küsimus on teile nüüd aga, kas pärast viimast EKP nõukogu kohtumist on äh, materiaalselt seisukoht muutunud, kuulda on, et ei, ei muudetud seda seisukohta, kas mul on õigus, härra Draghi? ma tegelikult äh, ei tea, mida tähendab äh, see, kui ma ütleksin, et on muutus toimunud või ei ole muutust toimunud milleski, mille osas me võtsime lihtsalt asja teadmiseks. me võtsime asja teadmiseks ja kogu muusika. ei ole nii, et me nädal aega hiljem ütleme, et me ei äh, võta seda asja enam teadmiseks. me oleme ta ju teadmiseks võtnud, nii et ma ei saa täpselt aru, kuidas me saaksime oma seisukohta üldse muuta. ma ei saa ju öelda, et ma olen nõus ja siis ei ole enam nõus suur tänu, ütleb härra Michel, suurepärane, mulle meeldib, et, äh, et te olete selle teadmiseks võtmise juurde jäänud, suur tänu. Äh, härra Michel, kas te soovisite lisaküsimuseks ka sõna? Äh, no suur tänu selle võimaluse eest. härra Draghi, suunake pilk järgmise, sellesse aastasse ja mis te arvate Iiri äh, majandusest ja kas te arvate, et selle majanduse najal on äh, võimalik, et Iirimaa programmi alt väljub? Äh, ma kordan, arvestades meie majanduse praegust hetkeolukorda ja neid otsuseid, mis on langetatud, kas teie meelest on tõenäoline, et Iirimaa lahkub varsti abiprogrammist? härra Draghi, seda ma ei oska küll ette arvata, aga kindel on see, et Iirimaa on pea kõikides programmi osades äh, graafikus ja tulemused on olnud märkimisväärsed, saavutused äh, tõesti äh, väga tähendusrikkad. on veel osasid finantssektoris, kus on vaja lisasamme astuda, aga laias laastus on Iirimaa tõesti äh, austusväärselt äh, hästi hakkama saanud sellel programmil, kui ma ei eksi, on selle aasta lõpus äh, aegumistähtaeg ja siis vaatame edasi. proua esimees, ma tuleksin korraks sisse selle Iirimaa küsimuses, mitu korda siin tõstatatud, kas ma olen asjast õigesti aru saanud? seepärast, et te olete selle asja nüüd võtnud teadmiseks. ei ole teil olnud võimalust äh, enam ka sellele vastu olla, sellepärast et need võlakirjad emiteeritakse äh, ja eh, ilmselt eh, üsna pea nad siis ka korrapäraselt jõuavad eh, korralikule turule. härra Draghi, no ei, mitte päris ja mitte vältimatult, me kavatseme analüüsida selle lahenduse mm, vastavust artiklile sada kakskümmend kolm, kui aeg on selleks küps ja eriti huvitab meid see, kas äh, see tehing äh, Iiri keskpanga ja valitsuse vahel vastab artikkel sada kakskümmend kolm sätetele. ja kui ei, siis me peame vaatama, milliseid äh, juriidilisi samme tuleb astuda. suur tänu selle selgituse eest, järgmisena Peeter Siimon, palun. härra Draghi, minu küsimus äh, puudutab seda, et kas äh, selline arvamuste vahetus äh, on küll väga teretulnud, aga äh, täna on meil selline olukord, kus Euroopa Keskpank on ühtlasi ka Pangandusjärelevalve Amet. meil kõigil on juurdepääs Keskpanga dokumentidele ja ekspertidel samuti aga on terve rida asju, millele meil juurdepääsu ei ole. nimelt Euroopa Kohus on otsustanud, et kaks keskpanga uuringut Kreeka kohta ei kuulu avalikustamisele. põhjus on selles, et äh, sellega kaitstakse äh, selles riigis majanduspoliitikast äh, ja Euroopa euroalast sõltuvaid andmeid ja et kui see avalikustatakse, siis Kreeka saaks sellest kahju. noh, täna meie peame siin avalikku arvamuste vahetust ja rahvas saab meid kuulata ja nüüd süsteemselt olulised institutsioonid, kui me vaatame neid, millest me ju täna tegelikult räägime, Nende puhul oleks küll väga hirmutav, kui mõne sellise süsteemse institutsiooniga oleks probleeme, seda lihtsalt varjatakse Äh, avalikkuse huvile viidatakse kogu aeg äh, selleks, et äh, varjata asju. mis on teie seisukoht? kus on siis see piir avalikkuse huvi ja meie õiguse vahel juurdepääsu omada? suur tänu. härra Draghi. sellele küsimusele on kaks aspekti. kõigepealt vastutuskohustus ja tegelikult äh, parlament ja seadusandja peab selle osas otsuse langetama. ainus, mis ma praegu saan öelda, on see, et Euroopa Keskpank on vastutuskohuslane kõikides raamistikes ja vormides ja kindlasti äh, järelevalve ülesannete osas, mis on antud äh, Keskpangale. Need lisaülesanded loomulikult meie vastutuskohustust veelgi tõstavad ja vajadus selle järele on veelgi suurem, nii et Keskpank kindlasti ei ole vastu sellele, et äh, me peame rohkem aru andma, me oleme täiesti avatud sellisele arengule. aga nüüd otsustada seda, kuidas ja mis äh, äh, ja millal, see on Euroopa Parlamendi ja kaasseadusandja otsustada. nüüd läbipaistvus, te viitasite Bloombergi Kreeka juhtumile keskpangas ja järelevalvemehhanismi puhul on erinevad reeglid. me peame ühest asjast aga kinni pidama, tagama selle, et rahapoliitika ja järelevalvealased ülesanded hoitakse omavahel lahus. keskpanga otsused rahapoliitilise institutsioonina selle konkreetse asja puhul äh, ei pruugi olla sugugi samad, kui asjaga tegeleb eh, keskpank ühtse järelevalvemehhanismi ellurakendajana. ja võib olla ka nii, et on mõned põhjused, mis kehtivad järelevalvemehhanismi jaoks, kuid mitte keskpanga jaoks rahapoliitilisest vaatevinklist, nii et me tõesti peame sellele asjale lähenema süvitsi ja vaatame, kuidas see asi välja hakkab nägema, kui kõik on juba juurutatud, aitäh! väga hea, läheme siis edasi, Rahvapartei viimane küsimus, härra Saarjus Volski. suur tänu, härra president, selle eest, et äh, rääkisite äh, meile ka Euroopa stabiilsusmehhanismist nende riikide puhul, kes ei ole euroala riigid äh, mul on väga hea meel teie avalduse üle ja loodetavasti Teil on õigus. kas me peaksime midagi tegema selles osas, et see eh, süsteem, mehhanism avaneks ka teistele? euroalasse mittekuuluvad riigid neid tuleks tege-, tegelikult defineerida euroala riikidena, kellele on ajutine erand antud. sellepärast, et eh, liitumislepingute tingimustest sõltuvalt on nad eh, oma valuutad sidunud euroga ja mingil hetkel nad euroalaga peavad liikuma, liituma ja seega ei ole absoluutselt loogiline, et äh, nad, neid ei võeta arvesse uude süsteemi. härra Draghi, teie olete terve Euroopa Liidu esipankur ja mitte ainult euroala esipankur. mis nüüd puudutab järelevalvemehhanismi, meil on tekkinud äh, probleem äh, sellega, et äh, korraldatakse järelevalvet mitte euroalasse kuuluvate riikide üle, ilma et nendel oleks selles süsteemis enda esindaja. leiti lahendus, aga see lahendus on auklik. kui euroalasse mittekuuluvatel liikmesriikidel ei anta luba osaleda Euroopa stabiilsusmehhanismis, siis on nende peale küll järelevalve, aga mitte mingisugust võimalus äh, Ähm, kriisifondist abi saada ja see tekitaks äh, järelevalvemehhanismi all kak-, kahte tüüpi panku. Need pangad, ähm, ke-, kelle üle korraldatakse järelevalve, aga kelle, keda aidatakse abi korral ja siis on need pangad, keda järel, kelle üle on järelevalve, kellele kirjutatakse ette, mis nad peavad tegema ja siis nad jäetakse üksinda. ja see tähendab seda, et ühes pangandusalas tekib kahte eri tüüpi panku ja tuletaksin teile meelde, et Kesk- ja Ida-Euroopas nendes riikides, kes ei kuulu euroalasse, on tegelikult kõik pangad kuskil seitsekümmend kuni sada protsenti euroala pankade eh, tütarpangad eh, meie näeme praegu seda, et äh, ei ole tekkinud euro kui valuutakriis, äh, vaid äh, probleem on selles, et pangad ja riigid on ennast lõhki laenanud, mõned nendest on euroala riigid ja mõned sealt väljas, nii et ei ole õige ega ka loogiline administratiivseid meetmeid ette näha ainult euroala jaoks kas siis seda tehakse sellepärast, et see on lihtsam või on puudu poliitilisest tahtest teisiti tegutseda, kas me tahame Euroopa Liidus tõesti luua kaks erinevat solidaarsusaspekti, asi läheb veelgi kaugemale. Silvi Kular siin ähm, avalikustas hiljuti raamatu ja Mario Monti, kus räägitakse euroala enesekehtestamise õigusest, see on täiesti šokeeriv nendele, kes on euroalast väljas see võiks tuua kaasa tõsised äh, majanduslikud moonutused ja seaksid ohtu ühisturu finantsteenuste ja pangandussektoris. mitte euroalasse kuuluvad äh, äh, riigid, kui nad ei ole selles mehhanismis võrdselt kaasatud ja kui satuvad ohtu, peavad astuma samme, mis võivad oluliselt mõjutada ühisturu äh, ühtsust, nii et üritaksime leida siiski avatud ja kaasavad lahendused tulevikuks. Ehm, hoiuste tagamise skeem eh, ja eh, kriisimehhanism, mis on Pangandusliidu veel loomata alustalad, tuleb luua ja küsimus on selles, et kus selles süsteemis leiavad koha euroalasse mittekuuluvad riigid ja nende pangad. suur tänu! suur tänu! küsimus tegelikult on väga keeruline. ma üritan teile vastata ja joonistada välja natukene võib-olla selle suuna, mille me kõik oleme võtnud äh, äh, ühtse järelevalvemehhanismi loomisel mis on esimeseks sammuks Pangandusliidu loomisel. esimene eesmärk, mille me tahaksime saavutada, on see, et põhimõtteliselt äh, äh, muuta midagi selles, milline oli olukord pärast kriisi. pärast kriisi me nägime äh,, et meil olid väga suured süsteemset riski kandvad piiriülesed äh, institutsioonid, kes äh, olid kokkuvarisemise häälel, äärel see näitas meile seda, et meil on vaja äh, märksa äh, laiemat koordineeritust ja järelevalvet. ja me jõudsime üheskoos sellele lõppjäreldusele, et euroalal selleks, et luua tõeline rahandusliit, äh, kus on suured süsteemsed piiriülesed pangad, saab toimida ainult siis, kui meil on ühtne, üks järelevalve amet. hiljem selgus, et kriis ei andnud mitte ainult selle õppetunni meile, vaid näitas ka selle, et on perversne seos äh, pankade ja riigivõlgade vahel ja ainus viis sellest seosest läbi lõigata on see, et luuakse ühtne euroala äh, järelevalveüksus. erinevatel põhjustel äh, sellisele tulemusele jõuti loodaks palju äh, tugevam raamistik, järelevalveraamistik, kus on üks järelevalveamet keskmes. loomulikult äh, see oleks kõikidele ühine, kuid äh, süsteem, kuid peamine fookus oleks keskmes. ja siis me tõime välja ülejäänud sambad, ühtne kriisiamet, ühtne kriisimehhanism ja hiljem siis tulevikus ka ühtne hoiuste tagamise skeem. teine osa kogu sellest probleemist oli ka see, et loomulikult mitte keegi ei taha ühisturgu laiali lammutada. me oleme kõik nõus sellega, et ühisturg on meie üks kõige suuremaid saavutusi ja seda ei tohi tõsta küsimärgi alla ja ainus, mis ma saan öelda, on see, et me üritame praegu kõik leida üheskoos parimaid lahendusi sellele probleemile, mis tõesti objektiivselt on keeruline, sellepärast et seitsmeteistkümnes riigis on üks ja sama valuuta käibel ja meil on vaja eraldiseisvat kohta, kus selle valuutaga seotuvad probleemid lahendada ja teistel ei ole vaja seal osaleda. Neid, kellel ei ole see valuuta käibel, nii et peamine eesmärk on ühisturg saavutada tagada euro heaolu, kuid samas hoida ühisturgu. mis nüüd valesti on, Sharon? see küsimus oli väga pikk tõesti, probleem on selles, aega lihtsalt ei ole. aga va vastake ikkagi, härra Draghi. ma vastasin, ütleb härra Draghi, rohkem polegi midagi öelda reegel asi on selles, et äh, küsimu-, ühel kolleegil on viis minutit küsimusteks ja vastuseks ja seega ei saa esitada küsimust, mis on neli minutit pikk. Silvi Kular, kui lubate, Sharon, mind tsiteeriti ja mina ei ole ainus, kellele viidati ja valesti tsiteeriti. mina oma raamatus ta-, võitlengi selle eest, millele te viitasite alguses. makro need riigid, äh, kes äh, on võtnud kohustusega euroga liituda, on tõesti sellises üleminekuperioodis praegu, kus nad on jäänud välja, kui tahavad sisse jääda. Rääg-, lahendama peame me hoopis nende riikide probleemi, kes on otsustanud jäädagi välja Eh, SSM-i eh, arutelude ajal rääkisime me nendest eh, euroga varsti liituvatest riikidest kui nendest, kes on sees enne, enne kui nad on sees. aga sellega on nüüd saanud ümber äh, see rahandusalane dialoog Mario Draghiga kui Euroopa Keskpanga presidendiga ja järgneb Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Mario Draghiga avalik kuulamine. Äh, härra Koses, kas me saaksime viieminutilise pausi pidada, sellepärast et härra president peab ka saama öö, äh, aega hinge tõmbamiseks? kas Rahvapartei siis loobub oma viimasest küsimusest? Teil on Dehonti süsteemi järgi äh, võimalusi küsimusi esitada palju nojah, härra Koses, oleme siis nõus, teie annate meie aja siin maksuks, lõivuks meile ja härra Draagi saab hinge tõmmata viis minutit, paar minutit pausi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

nüüd on meil äh, sissejuhatav kõne mm, äh, süsteemsete riskide nõukogu hindamise kohta, nii et annan teile sõna. aitäh, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, mul on väga hea meel olla siin teie komisjonis täna, et teid informeerida äh, Euroopa, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusest. nagu te teate, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesandeks on välja tuua ning järele valvata süsteemseid riske ning väljastada poliitilisi soovitusi, et neid riske leevendada. täna on mul hea meel esitleda kahte uut süsteemsete riskide nõukogu soovitust. üks äh, eesmärgiga leevendada pankade rahastamisega seotud tegevuste riskide leevendamisega ning teise, teise soovituse eesmärgiks on tugevdada äh, rahaturgude fondide mm, raamistiku Euroopa Liidus, kuid enne seda tahaksin mm, praegust olukorda hinnata. seejärel pöördun uute soovituste poole ning äh, ma äh, võtan kokku keskpikas perspektiivis äh, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tööd puudutavad küsimused ühendatuse ning makrotasandi usaldatavuse raamistiku küsimuses Euroopa Liidu tasandil. alustan kõigepealt positiivsete küsimustega, mis on seotud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu hindamisega viimastel kuudel, intresside äh, määrade vahe on vähenenud näiteks äh, ja Portugal on on äh, välja andnud äh, kesk- ja pikas perspektiivis ähm, riigi võlakirju äh, kahe tuhande kümnendast aastast peale ning üldised näitajad näitavad riskide vähenemist. peale selle on geograafiline killustamine, mis on Euroopa võlakriisi ime, ilmestanud, nüüd vähenemas mis puudutab finantsvahendust äh, ning hoiuste vooga hakkab stabiliseerumine ning target kaks tasakaalu nihked langevad kahe tuhande kümnendast, äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta keskmest peale. peale selle näitavad äh, rahaturufondid tugevnemise märke ning ähm, muuhulgas äh, näitavad investorid üles suuremat soovi Euroopa, ähm, äh, eurotsooni pangavõlgu mm, äh, aidata vähendada. kuid samas on ähm, Euroopa Liidu liikmesriikide makromajanduslik olukord äh, pankade kasumlikkusele ning äh, kapitali äh, tasanditele negatiivne. pankad, pangad võivad olulist finantsvõimenduse vähendamist äh, ning oma bilansi parandamist edasi lükata, mis muudab ähm, olukorda hullemaks, muudab omakapitali suurendamise raskeks ning reaalmajanduse ähm, toetamise keerulisemaks ähm, Äh, siin, kus investorid püüavad saavutada võimalikult suuremat kasumlikkust, on äh, äh, on, oleme nõrgas olukorras. peale selle on mitmed põhjused, miks peaksime olema ettevaatlik panga, pankade rahastamise turgude suhtes. lisaks välja toodud riskidele on Euroopa pankadel kõrge refinantseerimisvajadus järgnevatel aastatel, et ning nad jätkuvalt, on jätkuvalt sõltuvad keskpanga rahastamisest. makrotasandi usaldatavuse seisukohast on siin järgmised elemendid, mida tahaksin välja tuua. kõigepealt majanduskasvu toetavate, toetavad reformid, mis aitavad positiivset makrofinantsdünaamikat. teiseks on jätkuvad jõupingutused tasakaalustada pankade bilansse, nii et need põhineks läbipaistval ja jätkuval ettevaatlikul pankade varade hindamisel ning mida tugevdaks koordineeritud varade kvaliteeti puudutav hindamine äh, mis tagaks koherentsuse kogu Euroopa Liidus ja mis toimuks võimalusel Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti juhtimisel. kolmandaks on siin eh, nõrkade eh, kohtade eh, väljatoomine krediiditurgudel tugevdades samas äh, finantssüsteemi äh, vastupidavust äh, kriisi puhul vastavate puhvritega ning neljandaks on siin pankade rahastamise riskide järelevalve intensiivistamine selle viimase punkti puhul tahaksin pöörduda nüüd kahe süsteemsete riskide nõukogu soovituse poole, mis täna avaldatakse, kuivõrd üks neist puudutab otseselt pankade rahastamise tugevdamist. vaatame siis seda esimest soovitust viimasel äh, siin äh, toimunud kuulamisel ütlesin, et tagasi tulles esitlen äh, süsteemsete riskide nõukogu hinnangut, mis on seotud varade koondamise ning äh, pankade rahastamisega äh, ma toon siin välja riskid, mida äh, me tahaksime leevendada ning äh, vastused, mida me tahaksime anda. kõigepealt äh, rahastamisstruktuuri haprus meie mm, krediidiinstitutsioonide puhul. kriis näitab meile, et me toetusime liiga palju volatiilsetel ning ähm, toetusime liiga palju volatiilsetele ning lühiajalistele fondidele ning ähm, olime siia, siia liigselt kaasatud. sellel põhjusel soovitame, et äh, krediidiinstitutsioonid äh, annavad oma äh, rahastamisplaanid riiklikele järelevalvajatele, nagu paljudel, paljudes liikmesriikides seda juba tehakse, ning et EBA koordineerib nende plaanide hindamist Euroopa Liidu tasandil. peamiseks eesmärgiks on tagada, et järelevalvajatel on üldine Äh, arusaamine Euroopa Liidu ning riiklikul tasandil toimuvast ning äh, pangandussektori võimekusest oma rahastamise eesmärke täita. teiseks, äh, mm, rah-, varade koondamise kasv, krediidiinstitutsioonid teevad seda, et tagada mm, finantstehinguid, seega ühelt poolt äh, suur varade koondamine võib muuta raskemaks äh, mitte tagatud rahastamist saavutada ning on ähm, väljakutseks äh, likviidsuse ning rahastamisriskide haldamisel. teisalt võivad äh, laenuandjad institutsioonide läbikukkumise puhul kasutada vähe, väiksemaid, äh, mitte koondatud äh, varasid. et neid äh, riske leevendada, soovitame krediidiinstitutsioonidel ähm, järelevalvata oma koondatud varasid institutsioonisiseselt läbi vastavate mehhanismidega, läbi vastavate mehhanismide ning lõpuks peaksid krediidiinstitutsioonid andma informatsiooni oma koondatud ja mittekoondatud varade kohta. kolmandaks on vaja laiendada häid tavasid äh, kaetud äh, võlakirjade režiimidele üle kogu Euroopa Liidu. Neid on kasutatud äh, fina-, krediidiinstitutsioonide finantseerimiseks ning neid tuleks säilitada kui head finantsinstrumenti. harmoniseerimine on siin raske E ja sellepärast äh, soovitataksegi ähm, äh, kõige kõrgemal tasemel ähm, ühitada neid äh, eeskirju liikmes, liikmesriigid omi. nüüd teine soovitus, mis e SRB esitab, see puudutab rahaturufonde. meie avaldame soovitused rahaturufondide kohta täna. rahaturufondid on varipanganduse põhikomponente Euroopas äh, haldavad sellised fondid umbes miljon, umbes triljon eurot varasid ja need kontsentreeruvad mõnesse riiki ainult, peamiselt Prantsusmaale, Iirimaale ja Luksemburgi. finantskriisi järel lepiti rahvusvaheliselt kokku, et on tarvis ka selles sektoris struktuurseid reforme läbi viia. risk, mida ESRB siin käsitleb, on nimelt järgmine. Äh, see potentsiaalne destabiliseeriv tormijooks investorite poolt rahaturufondidele võib laieneda ka äh, finantssüsteemile üldisemalt ja risk, et investorite tormijooks äh, on suurem rahaturufondide osas, kus nende rahaturufondide osas, mille netovarade väärtus on püsiv ja sellepärast soovitab SRB et äh, seda liiki fondid muudetaks kohustuslikus korras sellisteks fondideks ümber, mille netovarade väärtus on muutuv äh, ja nähes selleks ette piisavalt pika üleminekuperioodi. E SRB soovitab ka teisi valdkondi, soovitused katavad ka teisi valdkondi, mis lisaks sellele, et vähendavad eh, rahaturufondidega seotud süsteemseid riske, toovad sisse konkreetsed likviidsusnõuded, eh, paremad avalikustamise eh, nõuded, tõhusama aruandluse ja infovahetuse võimuorganite vahel. Nende soovitustega Need soovitus, e-, soovitused esitab ESRV e Euroopa Komisjonile ja annab sellega oma panuse, et Euroopa Liidu Äh, seadusandlus selles valdkonnas paremini välja töötada. samas mm, äh, toetame ka äh, edasiminekud üleüldises üleilmses plaanis, seda on toetanud ka Finantsstabiilsuse Nõukogu ja Rahvusvaheline väärtpaberikomisjonide nõu organisatsiooni JOSKA ning ka Ameerika Ühendriikide sõsarorganisatsioon Finantsstabiilsuse Järelevalvenõukogu, mis on samuti vastava, vastaval teemal äh, dokumendi äh, väljastanud hiljuti. räägin nüüd paari sõnaga sellest, mida me lähi, keskpikas perspektiivis kavatseme teha. kõigepealt äh, käsitleme Euroopa Liidu finantssüsteemi omavahelist seotust. siin on üks võtmevaldkondi ESRB-le saada paremat arusaama sellest, missugune on äh, selle omavahelise seotuse või võrgustike roll äh, finantssüsteemi tugevuse või nõrkuse tagamisel. Äh, omavaheline seotus on põhiline dimensioon süsteemse riski puhul ja Lehman Brothersite kokkukukkumine on näidanud meile, et institutsioonide vahelised ja turgude vahelised seosed võivad heas keskkonnas väga hästi aidata kaasa mitmekesistamisele, aga äh, halbades oludes võivad kaasa tuua terve hulga, äh, terve hulga suuri raskusi. see on eriti oluline äh, ESRB jaoks, arvestades seda, kui tihedalt on Euroopa Liidu finantssüsteem omavahel seotud. koos ESMAga on ESRB vaadelnud ju seda küsimust kahes turusegmendis, nimelt pankadevaheline eh, seotus ja ka eh, need negatiivsed ilmingud, mis on seotud CDS-i turgudega. ESRB ja ESMA töötavad eh, just selles valdkonnas praegu ja on juba lõpule jõudmas oma tööga. üks põhiline õppetund sellest tööst on see, et on vaja üldisemat, terviklikumat pilti finantssüsteemi omavahelise seose kohta, seoste kohta, selleks et mõista, kuidas need šokid levivad üle terve süsteemi ja kuidas neid leevendada. teine õppetund on see, et süsteemsete riskide hindamine nõuab väga detailset ja ka õigeaegset andmestikku niisuguste kahepoolsete riskide kohta või nõndanimetatud superspreaderite kohta. Need on siis niisugused kõige rohkem omavahel seotud firmade süsteemid. ning lõpuks võib sedasorti analüüs olla, anda andmeid ka SRB riskide Äh, indikaatorite, riskiindikaatorite jaoks ja moodustada aluse ka kogu süsteemi äh, stressi testimise jaoks. nüüd ma räägin paar sõna ka sellest, mida on tehtud Euroopa Liidus selleks, et tagada äh, makrotasandi usaldatavusjärelevalvet. üks aasta tagasi ma esitasin siin komisjoni ees, ESRB soovitused Eh, mis on seotud vastava mandaadiga liikmesriikide võimudele, sest saadik on päris palju edu saavutatud, mõned riigid on juba meetmeid võtnud, mm, pannud kokku komisjonid, mille ülesandeks ongi süsteemsete riskide jälgimine, järelevalve ja leevendamine. mõned riigid, näiteks Saksamaa, Kreeka, Malta, Ühendkuningriik ja Holland, on jõustunud ka uued õigusaktid selles, aktid selles valdkonnas. teised aga, näiteks Tšehhi Vabariik, Taani, Prantsusmaa, Poola ja Sloveenia, on esitanud oma parlamendidele seaduseelnõud, seaduseelnõusid. ning ma tean, et paljud teised riigid on valmistumas te-, tegemas ettevalmistusi samas suunas ning mõned riigid nagu Bulgaaria, Eesti, Iirimaa, Itaalia ja Hispaania leiavad, et nema, nende riikide seadusandlus ongi juba selle soovitusega kooskõlas. ESRB jälgib neid arenguid ja teeb ka parlamendile hiljem selle kohta ettekande järgmine samm, mis on suunatud makromajandusliku usaldatavusjärelevalve eh, eh, parandamisele, on anda liikmesriikidele vastav, sobivad ja paindlikud tööriistad, eh, mis aitavad ka ennetada kohalike süsteemsete riskide kogunemist ja SRB on juba väga palju edu saavutanud ka tehnilisel tasemel, tuues välja Äh, nii äh, esmased ja vaheeesmärgid, mis selle poliitika jaoks on tarvilikud ning on töötanud välja ka indikatiivse loetelu instrumentidest, mis peaksid olema olemas selleks, et neid eesmärke saavutada. ma olen kindel, et mul on võimalik äh, varsti teile ka sellest äh, detailsemalt rääkida. nagu te teate, mõnevad, eh, mõned Euroopa Liidu õigusaktid äh, hakkavad nüüd valmis saama selles valdkonnas, näiteks CRD ja CRR-i pakett ja sellega on seotud otseselt ESRV, selleks et koordineerida makrotasandi järel, usaldatavuse järelevalve meetmeid ning ka ES, SSM-i määrus mm, Äh, vajab ESRB äh, panust ning kaks Euroopa Liidu määrust, äh, mis ESRB, mm, mis käsitlevad ESRB-d, lähevad selle aasta lõpul ülevaatamisele. nüüd ma tänan teid tähelepanu eest ning olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu! see oli tõesti väga huvitav ning võib-olla mina võiksin rääkida teile sellest, mis puudutab CRD nelja parlament äh, on püüdnud sinna ka juurde panna selle varade koormatuse küsimuse ja ma arvan, et see on nüüd päris hästi läinud. nii et äh, teie eh, seal süsteemsete riskide nõukogus nüüd ehk saate ka midagi ära teha nende mm, tagatud eh, võlakirjade osas, et nende kvaliteedi parandada. aga nüüd tõsisemas eh, plaanis rääkides usaldatavusjärelevalvest, mis CRD neljas on ette nähtud, siis seal on väga ranged piirangud ette nähtud ja arvatavasti äh, Äh, keelatakse nende indikatiivsete instrumentide kasutamisel, mida te ette näete, et võib-olla oleks kasulik ka komisjoniga rääkida selles asjas, aga nüüd hakkame rääkima küsimustest ja kõigepealt Gunnar Hökmart EPP-st, palun. suur tänu, esimees ja suur tänu, härra äh, president, ma tahaksin paar küsimust tõstatada, mõlemad puudutavad äh, pankade maksevõime taastamise raamistikku ja kriisiraamistikku kõigepealt, äh, kuidas äh, saavutatakse tasakaal äh, külalise ja vastuvõtja vahel. nimelt süsteemsete riskide nõukogu üks oht on selles, et erinevate riikide pankade su-, ei suht-, ei suhtuta nendesse erinevalt, vastavalt sellele, milline nende mõju tegelikult asukohariigis on ja ma tahaksin teada, mis on teie arvamus, sellepärast et meie üritame jõuda komisjonis selles küsimuses kompromissile. kuidas ähm, Äh, kodu äh, ja vastuvõtja riigi vahel ähm, saavutada tasakaal. Euroopa kriisimehhanism äh, on välja toodud nüüd kui selle probleemi lahendaja, aga võib-olla see siiski ei ole nii. ühtne kriisi lahendamise mehhanism baseerub valuutal ja lähitulevikus äh, siiski jääb meil olukord, kus äh, valuutasid on palju käibel Euroopa Liidus. ja minu küsimus on, et kas te näete ka selles perspektiivis mingisuguseid võimalikke ähm, süsteemseid riske tekkimas äh, selle asemel, et kokku panna ühtne finantsteenuste eeskiri Si-, seekord mul mingisugust Rootsi kõnekäändu ei ole teile anda, aga võib-olla tuleb meelde. suur tänu! mis puudutab seda kodu ja vastuvõtja riigi tasakaalu, minu meelest on äh, siin vaja mingisugust eelkokkulepet äh, kahjude jagamise osas. see oleks minu meelest kõige praktilisem lahendus. teine asi, äh, ma ütlesin juba enne, et Äh, olenemata sellest, kuidas me üritame selle uue mehhanismi üles ehitada, ei äh, tohiks ja ei olegi meie eesmärgiks äh, lammutada sellega ära ühisturg. ja selles mõttes ma ei näe tegelikult mingisuguseid süsteemseid riske, mis tõusetuksid tõsiasjast, et kriisiametid oleksid erinevad kokkuvarjusemise äärel olevate pankade puhul aga muidugi risk on, et äh, nõrgestub äh, ühisturg ja selle eest maksavad kõik. ja mulle tundub, et mitte keegi ei ole huvitatud, äh, et nad maksma hakkavad. nii et me peame olema väga ettevaatlikud ja loovad võimalike lahenduste osas, mis võtaksid arvesse praeguse reaalsuse, et meil on üks turg, aga äh, terve rida riike vähemalt lähitulevikus euroalasse kuuluma ei saa. aitäh! härra Ökmark asi on selles, et pangad on teineteisest sõltuvad ja see sõltuvus ei käi ühte sammu valuuta mudelitega ja selles see probleem seisnebki, et meil tekivad äh, teistsugused äh, igasugused lahendused. Äh, võib-olla võiks siin kasutada kõnekäändu, et parem varblane peos kui tuvi katusel. sotsiaaldemokraadid. suur tänu! mulle tundub, et äh, see tõeline süsteemne risk, mis äh, pani vappuma Eurotsooni, äh, oli võlakriisiga seotud. kõik muu on olnud stabiilsem. aga minu küsimus teile on see, et kas teie lahendus on pikaajaline lahendus, kas see on piisavalt vastupidav selleks, et äh, Eh, riigid jaksaksid välja kanda selle võlakoorma, millega nad on konsolideerimisprotsessi lõpus eh, silmitsi või lükkab see, selle kriisist väljatulemise ainult kaugemale ja kaugemale tulevikku. nüüd pangandussüsteem. Ehm, arutelud käivad eh, pangandusalase ettepaneku osas hoogsalt. kui me läheneme asjale süsteemsete riskide vaatevinklist, siis kuidas neid saaks vähendada arvestades äh, Liiganeni raportis äh, toodud äh, ettepanekuid millisena teie näete üle ette haldusstruktuuri selles süsteemis? suur tänu! rahapoliitilised otsetehingud on oluliselt vähendanud euroala järelriske kuid äh, rahapoliitiliste otsetehingute süsteem iseenesest on vastupidavaks üles ehitatud, kuid sellega peab kaasas käima järjepidev tõhus tegutsemine ka valitsustasandil, nii eelarvete konsolideerimise vaatevinklist vaadates, ehk teisisõnu, võlamäärasid vähendatakse, aga ka struktuurireformide aspektist ehk teisisõnu siis konkurentsivõime pidevas suurenemises ja suurendamises ja majanduskasvu tõstmises selleks, et äh, väheneks ähm, äh, võla äh, hulk SKP-st. aga teisel poolt tuleb jah, siis meil panna paika raamistik ja teisalt peavad tegema midagi ära ka valitsused. Liiganeni raport on seadnud endale eesmärgiks kujundada selline pangandusmudel, kus mõned riskid ja eriti suure riskiga tegevused äh, võetaks ringkaitsesse. aga sellel on veel üks eelis, nimelt äh, see on üks ühine lähenemine kõikidele riikidele. samas aga on mõned riigid äh, hakanud iseseisvalt tegutsema selles küsimuses minu seisukoht on, et äh, kokkuvõttes me peaksime mm, kokku võtma need pangad, äh, mis on sarnased terves Euroopa Liidus, et nii, et meil ei oleks erinevaid reegleid äh, nende selliste pankade jaoks, mis lõppkokkuvõttes jällegi kujuneks halvavaks siseturule. see on asi, millest on palju räägitud, komisjon tegeleb sellega ja ma arvan, et selle protsessi lõpp ei ole veel käes. aga ma arvan, et loodetavasti meil õnnestub äh, luua ühtsed riigid, ühtsed reeglid tealist, taoliste riskantsete tehingute kaitseks Euroopa Liidus. Äh, proua Ferreira, kui soovite lisaküsimust esitada, siis tehke palun lühidalt. kui te räägite majanduskasvust siis see peaks olema see põhimõtteline muutuja. kuid äh, tundub, et ta on hoopis ühtseks nimetajaks kujunenud. me peame vaatama, mis toimub nendel turgudel, kus majanduskasv on tagatud ja et mida see tähendab äh, vahetuskursside jaoks. kas te räägiksite täpsemalt, mida euro vahetuskurss äh, tähendab äh, Euroopa tootjate suutlikkusele ära kasutada välisturge selleks, et majanduskasvu hoogustada. suur tänu, proua esinaine viitab kellale ja viitab sellele, et teeksin lühidalt äh, ja teen siis lühidalt, äh, valuutakursid on olulised majanduskasvuks ja hinnastabiilsuseks, tulemas on uus prognoos üsna pea ja me teame, et äh, vahetuskurss ja praegu räägin siis Keskpanga presidendina, ei ole poliitika eesmärk. Äh, meie eesmärk on see, et nad oleksid ennu-, ennustatavad, äh, aga meie peamine eesmärk on tagada hinnastabiilsus ja majanduskasv ja hindame seda asja hinnastabiilsuse kontekstist. Silvi Kular järgmisena. suur tänu, proua esimees, teen lühidalt, härra president Ehm, väärtpaberikomisjonide ühtse nõukogu seisukoht oli see, et äh, peab olema äh, süsteemsete riskide nõukogul väga selge äh, struktuur ja selge eesmärk ja et järelevalvesüsteem mm, peab olema täpselt samamoodi selgelt piiritletud me ju näeme, et jah, meil on väga tõsised süsteemsed riskid äh, ja vahet ei ole, kes selle asjaga tegeleb, teie või mõni siseriiklik või, või riikideülene amet. ja ma, mina olen variraportöör ühtse järelevalvemehhanismi osas ja ma oleksin väga hea meelega valmis ära kuulama teie argumendid. Äh, suur tänu. mul ei ole konkreetseid märkmeid järelevalveraporti kohta ütleksin ainult nii palju, et tegemist on äärmiselt olulise sammuga, mille me üheskoos nüüd oleme astunud tõelise rahaliidu suunas. aga see samm on kaalukas ainult siis, kui see on astutud äh, sirgelt me peame arvestama muutuvate olukorraga ja olud peavadki muutuma. me peame leidma õige tasakaalu siseriikliku järelevalve ja keskse järelevalve vahel, aga midagi peab kusagil muutuma. ja sellepärast ma ütlesingi alguses, ei ole nii, et äh, järelevalvemehhanism on pirukas, mida jagatakse ja et osa järelevalvest äh, viiakse läbi Frankfurdis ja ülejäänud äh, liikmesriikide tasandil. ei ole nii, sellesse mehhanismi kuuluvad kõik siseriiklikud järelevalved ja üheskoos äh, sooritavad seda järelevalvet, nii kesksel kui ka siseriiklikul tasandil nii et struktuuri peaks kirjutama sisse selle, et kõik osapooled ähm, saavad selles tõhusalt osaleda. ärgem unustagem, et siseriiklikel järelevalveasutustel ei ole mitte ainult teadmised, vaid ka juba välja kujunenud kultuur ja ka pädevus siseriiklikul tasandil seda järelevalvet äh, äh, tagada. aga kui äh, kesksel tasandil nüüd kuidagi seda asjade juhtimist üle ei võeta, ei muutugi mitte midagi ja jääbki see sirge samm astumata. suur tänu! ja nüüd äh, härra Pokroš äh, konservatiivide nimel, palun. suur tänu selle võimaluse eest ka omalt poolt küsimus küsida. mul on väga konkreetne küsimus äh,, mis puudutab äh, Kreeka ja Küprose maksejõuetute pankade rehabiliteerimise ja restruktureerimise kohta. see on küll väga konkreetne küsimus, millel on aga selged mõjud äh, teistele valdkondadele, sest et sellega võidakse luua kas hea või halb pretsedent. nüüd Kreeka. nagu te teate, neli suuremat panka ei ole mitte ainult väga halbade varadega pangad, vaid neis on ka üsna häid varasid ja enne, kui toimub rekapitaliseerimine, äh, tuleks need äh, korralikud varad maha müüa ja sellega väheneks ka bilanss ja seega rekapitaliseerida tuleks väiksema summa eest, äh, mida tehakse niikuinii maksumaksja rahast Kreeka pangad äh, on äh, Balkani piirkonnas täieliku impeeriumi löönud Rumeenia, Macedoonia, Albaania, Bulgaaria ja tegemist on tõelise kullaauguga nende pankade jaoks, kes toovad sisse palju rohkem kui emapank nii et miks ei sunnita siis praegu Kreeka panku neid varasid äh, maha müüma selleks, et need äh, pangad, äh, nende bilansid väheneksid ja et oleks vaja oluliselt vähem maksumaksja raha välja pumbata? Küprose pankade probleem on isegi veel raskem, sellepärast et nad ei ole mitte ainult tehniliselt pankrotis, vaid ongi pankrotis ja praegu toimuvad minu meelest natukene segadust tekitavad arutelud et kas valitakse täielik rekapitaliseerimine ja kogu lugu. miks me hoopis ei lähe täieliku kõikide ka kindlustamata varade realiseerimise teed. Äh, Anglo-Irish panga näide, kus täpselt nii tehti, ongi kõige parem lahendus. Grazie, pretsedent, pretsedent on. palun Äh, ma ei tea, kui täpselt ma saan vastata Küprose küsimuses, äh, sellepärast et arutelud käivad ja ma kindlasti ei tahaks hakata ette ennustama, mis äh, saab nendel läbirääkimistel, mis praegu just käivad. Kreeka pangad. selles osas ma võin öelda ainult nii palju, et äh, Bank of Greece äh, avalikustas rekapitaliseerimispanga, kus on kõikide pankade äh, Äh, vabandust, Kreeka keskpank on esitanud analüüsi kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuni ettenähtavatest rekapitaliseerimisvajadustest. kui pankadel tõesti sellised head varad on kusagil olemas, siis need on kindlasti selles analüüsis arvesse võetud. selleks, et nende kapitalimäära hinnata. ja öö, äh, öö, said äh, nii-öelda südamikpangad äh, ka teise vooru juba lisasüsti vahendeid selleks, et rekapitaliseerida üheksa protsendi ulatuses pangad. Äh, Kreekas on neli nii-öelda südamikpank, tuumikpanka, nende stabiilsus on tagatud kuuendast jaanuarist viiskümmend seitse miljardit eurot kanti äh, äh, erakorralisest laenumehhanismist äh, Äh, rahapoliitilisteks eesmärkideks nendesse pankadesse. nii et nagu te näete, see on veelgi suur samm edasi, millest ma rääkisin juba varem. erakorralise laenuabi äh, suurus sõltub sellest, kui suure surve alla on sattunud ähm, euroala ja see on teatav baromeeter. Iiri äh, keskpanga ja Iiri valitsuse kokkulepe le tänu on äh, nende riigi jaoks näiteks see erakorralise laenu abimehhanism oluliselt väiksem. proua esinaine, meil on aega vähe ja kui lubate, lähen edasi kohe kuue juurde ja Nikos Huntis Su. suur tänu, härra president võib-olla teile tundub, et küsimus, mille ma nüüd esitan, puudutab ainult Kreekat, on tegelikult nii, et äh, see on siiski üldist äh, laadi. Te olete kindlasti kursis aruteludega, mis äh, käivitusid pärast proua Lagardi kommentaare ja teise, teiste valuutafondide ekspertide äh, arvamust, äh, kes ütlesid, et Kreeka programm on äh, vildakas, sellepärast et äh, antud kalkulatsioonid Kreeka poolt olid vala, valed ja koefitsiendid, mis välja arvutati, oli ka valed. Olli Rehn viitas mõned päevad tagasi nii teile vist kui ka rahandusministritele, et kordajate probleem on tegelikult ainult piiratud mõjuga ja seega igasugused sellised arutelud peaksid lõppema ma ei taha laskuda äh, sellesse asja, et äh, kordajad, mis valiti, olid valed. aga Keskpank on Troika viimane liige, kes ei ole mitte midagi öelnud kordajate kohta. ja minu küsimus teile on, et kas teil on tehnilised teadmised äh, käeulatuses selles küsimuses või on asi, millega äh, oskab midagi ette võtta ainult ähm, Rahvusvaheline Valuutafond, nimelt kordajad, mis on valitud Kreeka ja ka teiste programmiriikide puhul. on nad õiged? tegelikult on see küsimus võib-olla Keskpanga presidendile kui süsteemsete riskide nõukogu esimehele aga sellegipoolest ma vastan teile. ma olen Olli Reini ja Kristiin Lagardiga täiesti ühel meelel. väga palju on räägitud millestki, mida ei olnud võimalik täie kindlusega hinnata ette. loen ette, ütleb kõneleja. mis puudutab eh, fiskaalkordajaid, siis on oluline äh, nentida, et äh, sügava riski, äh, sügava kriisi põhjused ei ole mitte kordajates, vaid programmi üldisemates mõjudes ähm, ja selles, et mõned programmi elemendid tõi kaasa sise äh, usalduse langemise. kahe tuhande üheksandal aastal skp langes Kreekas oluliselt, turgudele juurdepääs vähenes ja fiskaal kohandamisprogramm tuli teha kiiresti Äh, äh, sellega tekkisid aga probleemid ja pikendati programmi kahe aasta võrra. Kreeka erapartnerid äh, on teinud väga suuri järeleandmisi. viimased hinnangud näit-, hinnangud näitavad, et programm, kui see viimati läbi vaadati, vastas täiesti oludele ja seega ei näe me põhjust asja uuesti üle vaadata ega ka seda, kuidas jõutakse fiskaalkohanemiseni. kriisi lahendamise kohustus lasub Kreekal ja ootame seda, et Kreeka seda programmi rakendaks nii, nagu vaja on. tsitaadi lõpp. ma arvan, et rohkem midagi ei peaks ütlema fiskaalkordajate kohta. aga äh, toimunud on väga pingeline Äh, arutelu äh, majandusteadlaste, IMF-i ekspertide ja Keskpanga ekspertide vahel selleks, et äh, uurida kõike seda kordajate, kordajate teema tahke ja praegu ei ole küll mitte mingisugust põhjust meie hinnangut Kreeka suhtes muuta. proua esimees, mulle tundub, et me ei äh, räägigi siin justkui enam nagu Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogust, tuleme tagasi siiski pangandussüsteemi küsimuste juurde. Claudia Morganti, palun. suur tänu, härra president, ma esitan ühe küsimuse Toskaana kodanikuna. Montepaschi panka kriisi kohta sest äh, tegemist on territoriaalse küsimusega, tegemist on ühe kõige vanema pangaga maailmas, tahaksin siin teatud täpsustusi, meil on äh, terve rida probleeme, mis on seotud Anton Veneta panga ostuga kahe tuhande seitsmendal aastal. härra Lafina, kes on Sant Anderi konsultant, Anton Venetast Monte de Baskile Äh, ütles, et äh, seda ostu ei oleks toimunud, ei oleks tohtinud üldse toimuda ning järelevalveametid oleksid pidanud äh, selle operatsiooni toimumist takistama. tollal olid Itaalia keskpanga juht. kuidas teie seda küsimust näete ja miks te seda operatsioonis ei takistanud, kui härra Lafina väited on õiged? ja teiseks Anton Veeneta äh, hind oli palju äh, kõrgem tema reaalväärtusest äh, turgudel ning ma arvan, et Goldman Sachs mängis siin samuti olulist rolli selles tehingus ning Goldman Sachs tegeles ka läbirääkimistega Anton Veneta ja Hollandi pangi, panga Aben Monroe vahel. kahe tuhande seitsmendal aastal töötasite veel äh, Goldman Sachsi heaks. see hind, mis maksti Santanderi panga eest, äh, oli võib-olla liiga äh, kõrge ning võib-olla on see tegemist üldse illegaalse tehinguga. ma pean siin ähm, viitama äh, Itaalia panka äh, seisukohavõtule, kus öeldakse, et Itaalia pank tegi kõik endast sõltuva, loen ette selle seisukohavõtu, mis IMF-i esindaja tegi hinnangu ajal, kui nad Itaalias viibisid, nad ütlesid, IMF Monti äh, seisukoht on see, et Itaalia keskpank tegutses äh, õigeaegselt ning äh, olukorrale vastavalt õiguslike raamide raames ning toimus tihe järelevalve, mis viidi läbi sobivalt ning siis läheb see tekst veel edasi, nii et Äh, viitan siin kahele dokumendile, e, e, mis on kõigepealt Itaalia Keskpanga dokument, mis on ka meie internetileheküljel saadav, saadaval ning äh, IMF-i järelevalvedokumendile samuti. suur tänu teile! nüüd peame minema tagasi Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu küsimuste juurde, ma tean, et siin on poliitilisi küsimusi, kuid tegemist on Süsteemsete Riskide Nõukogu küsimuses toimuva kuulamisega siiski. ma arvan, et teie küsimused olid lihtsalt ähm, teemast kõrvale kalduvad, nüüd mingem edasi ähm, siiski kõneleja soovib, härra Morganti soovib veel ühe küsimuse esitada, äh, proua esimees ütleb jah, kui see puudutab süsteemsete riskide nõukogu. jah, äh, lähen siiski Monte de Paschi äh, küsimuse juurde tagasi. proua esimees katkestab kõneleja, kõneleja jätkab. esimees katkestab, öeldes me juba rääkisime sellest küsimusest, see ei puuduta SRB-d nüüd me lähme edasi, Werner Langen, palun, teil on sõna. jah, tahaksin äh, tagasi tulla selle teema juurde, mis meid kõige rohkem huvitab, härra president, suur tänu, et te kirjeldasite kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal võetud äh, meetmeid, te rääkisite mm, kolmekümne miljoni miljardi äh, suurusest riigivõlast, see on väga oluline, kuid see on äh, äh, veelgi kõrgem Euroopas, kaks koma üheksa miljardit äh, laenude näol. Te olete siin välja toonud terve rea näiteid ja võimalusi, ma arvan, et kõige olulisem on omakapitali suurendamine, see on muidugi veel läbirääkimisel ning ähm, OECD ähm, uuringule ähm, vastukäivalt nõuaks see kümne, kümmet miljonit eurot. kuidas teie näete seda olukorda? millised meetmed oleksid mõistlikud ja võimalikud ning te rääkisite ka varipangandusest ja tõite välja kolm riiki Prantsusmaa, Luksemburgi ja Iirimaa ning te rääkisite investeeringutest ja fondidest ja fondide ülekandmisest, kas teil on mingisuguseid konkreetseid meetmeid, mis teil mõeldes mõlguvad ning lõpuks, kuidas te näete äh, nende küsimuste, kuidas te näete neid küsimusi rahvusvahelisel tasandil? mis puudutab esimest küsimust ehk äh, Baasel kolme jõustumist, siis see on mm, järk-järguline ja seda ka õigusega, sest et äh, reguleerijad soovisid vältida ähm, makromajanduslikule äh, negatiivset mõju, sest makromajanduslik olukord oli juba niigi nõrk. Ähm, me hindame seda muidugi praegu käimasoleva aasta jooksul vastavalt varade kvaliteedile ning pankade kvali-, kapitalipositsioonidele, kuid äh, seni on pangad Äh, tõepoolest kapitali suurendanud ning ähm, see kapitali suurendamine äh, toimus äh, just läbi kapitali suurendamise, kuivõrd finantsvõimenduse vähendamise. teine küsimus puudutas rahaturufonde, kas see oli nii? mis puudutab rahaturufonde, siis jah, meil on siin mit-, mitu äh, punkti. mis puudutab koordineerimist USA ametivõimudega, siis äh, informeeritakse meid äh, praegustest läbirääkimist EFSOC-i ja FCC-ga Ehm, meil on mitmeid kontakte ning ESRB-l eh, e on oma missioon, eh, mis hõlmab ka reguleerijaid, näiteks Buffinit, kes eh, oli ESRB e tööde juhataja ning me esitleme meie soovitusi ning tehtud tööd märtsi alguses meil on ka ähm, äh, föderaalreservi ähm, äh, dokument, äh, mis toob välja nende seisukohad ning me äh, oleme neist äh, oma soovitustes ette jõudnud võrreldes sellega, millest praegu USA-s räägitakse. muidugi see olukord võib seal ka edasi liikuda. suur tänu teile! jah, mul on üks äh, lühike selgituse, äh, selgituse küsimus, me räägime siin äh, nullprotsendilisest ähm, intressimäärast ning riigi võlakirjadest, kuid Vahemere riikides osteti tänu sellele veel rohkem riigi võlakirju ning teie soov on saavutada siin paremat pangandusjärelevalvet, aga see praktika käib sellele vastu. kas te võiksite meile öelda kas, kas ähm, nullprotsendilist intressimäära äh, arutatakse? see on üks teemasid, mida me kavatseme nõukogus äh, varsti arutama hakata. Need on kõik pikaajalised lahendused ning üks nendest võiks olla rangemad kapitalimeetmed äh, riigi võlakirjadele. näiteks äh, võiksime kaaluda äh, riigivõla puhul mitte nullprotsendilise määrase riski sisseviimist või siis viia mm, riski, äh, erineva riskikaaluga meetmeid, me võiksime siin mõelda ka kolmandast sambast ning äh, suurendada sulgemisnõudeid ning mis äh, puudutab Solvency kahes tuleks teha muudatusi. Te näete siin, et siin on terve rida meetmeid. me teame, et tegemist on keeruka mm, teemaga ning siin tuleb äh, järk-järguliselt meetmeid sisse viia. meie kaalume siin mitmeid kompleksseid meetmeid nii et äh, Süsteemsete Riskide Nõukogu on täielisti teadlik võimalikest äh, süsteemsetest tagajärgedest, mis sellel teemal võivad olla jah, see äh, äh, tähendab, äh, et CRD nelja arutelul tuleb tõesti väga tõsiselt oma seisukohti kaitsta. mis puudutab artiklit sada nelikümmend viis CRR-is, siis siin on see, et et riigivõlakirjade riske tuleb kaaluda. võib-olla tuleks siin seda muuta, kuid see on Euroopa üks põhilisi seisukohti Baseliga kooskõlastamiseks. härra Tehman, palun. jah, meil on siin küsimus, mis puudutab seda teemat, mida me arutame ka siin komisjonis tegemist on krediidiriski vahetustehinguid puudutav küsimus. Mm, kas äh, me saame teha likviidsuse äh, kättesaadavaks, kas sellest on kasu? kas äh, seda saab teha nende ähm, tehingute raames või mitte, komisjoni enamus oli selle süsteemi poolt, kus me oleme, mm, säilitame panga tegevuse nende tehingute kõrval kui on Euroopa tasandi autoriseering. minu küsimus on seega, kuidas te näete süsteemsete riskide nõukogu rolli siin? Äh, krediidiriski vahetustehingute haldamises ning võimalikes äh, panga autoriseeringutes selles küsimuses. mul on kahju, kuid Eh, süsteemide riskide nõukogu ei tegele sellega, see on küsimus, millega tegeleb Keskpank. me eh, võime kirjalikult saata selle eh, seisukohavõttu, sest ainult Keskpank on selle küsimusega tegelenud, mitte süsteemsete riskide nõukogu. Still struggling with it then kas te tahtsite veel äh, täpsustava küsimuse esitada? siis lõplik küsimus sotsiaaldemokraatidelt ja see on ähm, härra Pulman. jah, mina tahtsin rääkida veel CRD nelja paketist. Werner Lange juba küsitas, küsis selle kohta, rääkides äh, riigi võlakirjadest. minu fraktsioon esitas muudatusettepaneku sellele paketile, et olenemata sellest, mis juhtub nende riiklike võlakirjadega, edaspidi meil on ju eurobondid ja nendel pole mingit väärtust. aga Werner Lange ütles, me räägime siin äh, me peame siin sellest kindlasti veel põhjalikumalt mõtlema järele. aga kui nüüd äh, CRD nelja osas jõutakse lõpusirgele, siis hakatakse kindlasti väga elavalt arutlema likviidsuse üle ja ka siia haakub Baseli, ka seonduvad arutelud ka likviidsuse küsimuses, eriti mis puudutab siis rakendamist. kas me ikka teeme seda õigesti, kas me peaksime ikka selle Baseli küsimusega üldse edasi minema või teie eksperdina leiate, et peaksime leidma sellise lahenduse, mis oleks karmim? ning teiseks võtmesõnaks on siin paindlikkus, eriti mis puudutab kapitalinõudeid. räägitakse suuremast paindlikkusest, mida mõned riigid soovivad samas kui teised nõuavad, et turgu tuleb, kapitaliturgu tuleb rohkem reguleerida. me ei taha, et siin mingisugused lüngad sisse jääksid seadustesse. mida teie ESRV presidendina sellest arvate, kas on võimalik leida siin lahendust? esimesest küsimusest kõigepealt mm, CRD-st rääkides, ma arvan, et kõige värskem kokkulepe, mis puudutab LCR-i, on päris hea kokkulepe. aga kõik, mis on tarvis, öeldi ära tollal. Mervyn Kingi poolt ning mul ei ole mingisugust põhjust öö, äh, jääda eriarvamusele. põhimõtteliselt võeti arvesse selle kokkuleppe puhul seda, missugune, missugune on Euroopa pankade olukord ka euroalal ja kuidas likviidsuse määrus mõjutaks nende pankade ärimudeleid, ei tohiks unustada, et üks põhjusi, miks pankadevaheline turg ei ole toiminud viimase paari-kolme-nelja aasta jooksul. ja see on ka üks põhjusi, miks pangad on suurendanud sõltumust keskpankade, keskpangast ehk Euroopa Keskpangast, on nimelt see, et la-, raha laenamine ja on pankade vahel, on muutunud kahjulikuks ta ei ole enam kasumlik ja Baselis sõlmitud viimane kokkulepe just äh, võtabki seda arvesse, võtab, teeb ülevaate sellest ning leiab, et LCR-i äh, see määrus ei sea äh, turgu nii palju ohtu kui varasemas versioonis. siis veel ollakse ühi-, üsna ühel meelel äh, et ei oleks niisugust poliitikat, et, et igaüks enda nimel teguteks selleks, et vae-, naaber vaesemaks jääks. meie peame sealjuures eh, makromajanduslikku järelevalvet eh, koordineerima. ka EBA-le antakse konkreetsed ülesanded koordineerimise vallas. see puudutab siis CRD-d ja CRR-i niimoodi, et nõukogu saaks oma otsuseid selle alusel kujuneda, kujundada, nõnda et ka liikmesriikide makromajandusliku usaldatavuse järelevalve nõuded oleksid turunõuetega kooskõlas. Äh, siis tuleb viia paindliku äh, ja vabatahtliku dialoogi liikmesriikide vahel, äh, kuid siiski peab see olema ka koordineerimine, selleks et vältida mingisuguseid probleeme, nii et igal juhul koordineerimine jääb alles ja meil selles roll. suur tänu, suur tänu. oleme jõudnud ESRB osas öö, äh, lõpule kuulamise osas. järgmine kuulamine toimub kaheksandal juulil sellel samal teemal ning palun jääge hetkeks veel siia kohale, sellepärast et asepresidendil Pablol on vaja esitada teadaanded, mina aga juhatan Mario siit välja. palun ärge jätke nüüd teda siia tühja saali vahtima. Hello everyone. Will... enne kui jõuame lõpule, punkt viis, juhataja on teadaanded. kõigepealt teisipäeval, üheksateistkümnendal veebruaril ehk homme muutub meie kohtumis ko, koosolekutuba ESB viis G kolmes oleme me oleksime juba pidanud täna seal olema, aga see muudeti ära. sellepärast, et me leidsime, et kohtumine ja kuulamine Mario Draghiga peaks olema selles sobivamas ruumis, mis on ka suurem. Regard, eh, regarding the up, uh, update ongoing trialogues mis puudutab trialooge, siis meil on kapitalinõuete direktiiv poliitilised trialoogid toimusid viiendal ja seitsmendal veebruaril Strasbourgis ja jätkus tehniline töö järgmisel nädalal. ja teemadeks on Basel ühe teema ja investeerimisfirmad ja krediidiväärtus ja ka kesksed vastaspooled on teemad likviidsusest osas peab parlamenti ja nõukogu veelgi kokku leppima, kuidas Baseli komitee eh, detsembrikuist panust arvesse võtta, kõik need poliitilised küsimused on nüüd lauale tõstetud, nüüd on aeg kõikidel osalistel heita pilk sellele, mis on senimaani kokku lepitud ja saavutatud. järgmised poliitilised trialoogid toimuvad homme mis puudutab fiskaalist, siis esimene trialoogi, trialoog hoiti kolmeteistkümnendal jaanuaril. teatud edu on juba saavutatud järgmistes valdkondades. maksuekspertide osalemine kolmandatest riikidest, koolituses ja ühistegevuses osalemine ja eelarvelaed mandaat anti ka tehnilise töö jaoks erinevatel teemadel. ühel, kahekümnendaks veebruariks on üks töörühma koosolek kavandatud. järgmine trialoog toimub kahekümne seitsmendal ja eesmärgiks on äh, arutada eesmärke ja prioriteete ja hinnata ka programmi. mis puudutab SSM, SSM-i, siis kuues trialoog toimus kuuendal veebruaril Estras-, Strasbourgis. edu on saavutatud mitme artikli osas ja ka eh, põhjenduspunktide osas. enamus poliitilisi küsimusi on nüüd äh, tuvastatud. edu on saavutatud ka tehnilises, tehnilistes küsimustes. järgmised koosolekud toimuvad kahekümne esimesel veebruaril ning käsitletakse siis Euroopa pangandusjärelevalve eh, äh, määrust vaid ja EBA määrusega äh, ollakse alles päris alguses. ja veel üks asi. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta muudetud komisjoni koosolekute kalendri vastuvõtmine pärast seda, kui äh, plenaaru, äh, plenaaril otsustati, võeti vastu otsus, on muudetud siis kalendrit Euroopa Parlamendil ning ja teie materjalide hulgas on ka vastav äh, dokument. Äh, üheksandaks ja kümnendaks oktoobriks äh, kavandatud koosolekud poolepäevased on ära jäetud ja kolmekümne esimeseks ja, ja uued koos, koosolekud toimuvad äh, oktoobri plenaaristungil ja septembris samuti, neljateistkümnendal ja viieteistkümnendal septembril. esmaspäeval, kolmeteistkümnendal septembril kella kolmest kella kuue, poole seitsmeni ning esmaspäeval, kolmeteistkümnendal oktoobril kella kolmest poole seitsmeni ja kui keegi ei ole selle vastu, siis loeme selle äh, projekti nüüd ka vastuvõetuks. suur tänu, koosolek on lõppenud ja homme kohtume jälle kell üheksa ja ruumis viis G kolm. suur tänu ja head õhtut!